tere hommikust kõigile, lugupeetud daamid ja härrad. alustame oma kohe, kohe oma tööga. rohkem me oodata ei saa, sellepärast et me tahame, et meie külalistel oleks ettekannete tegemiseks piisavalt aega. tegemist on oluliste teemadega ja nende jaoks me peame jätma piisavalt aega Äh, kohe liigume äh, päevakorrapunkti number viisteist juurde, mis puudutab komisjoni esindaja ettekannet tulevase ÜPP äh, teemal ja see ettekanne keskendub lihtsustamisele ja subsidiaarsusele, aga enne kui me selleni jõuame, tahaksin ma tänada Lorenzo Pabianit, kes pärast neljakümmet 40 aastat tööd siin Euroopa Parlamendis eh, Itaalia tõlkekabiinis. ja kes on teinud eh, väga palju tööd eh, või koostööd ka agrikomisjoniga, läheb esimesel septembril pensionile. tahaksin teda kogu südamest tänada ning soovida talle palju edu tulevikuks.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 direktor äh, Dumitru äh, teeb meile nüüd ettekande, mis keskendub ÜPP äh, reformi lihtsustamise ja subsidiaarsuse teemadele. tema kõne põhineb volinik Hogani poolt tehtud ettekandel, mis leidis aset enne suvepuhkust põllumajandus- ja kalandusnõukogus tere hommikust kõigile, lugupeetud äh, esimees, äh, austatud par äh, parlamendiliikmed, ma tahaksin tänada teid selle eest, et te selle teema täna päevakorda võtsite, see näitab seda, et ka seadusandja ja komisjon mõlemad on pühendunud lihtsustamise teemale. selle komisjoni ametiaja algusest saati aastal kaks tuhat neliteist on lihtsustamine olnud võtmetähtsusega prioriteediks. aja jooksul oleme teinud koostööd selles küsimuses ning teinud suuri edusamme nii praeguse esmase ja teisese seadusandlusega seoses ning väga konstruktiivsete ettepanekute alusel, mille on teinud Euroopa Parlament ja ka nõukogu, aga millega on välja tulnud äh, liikmesriikide administratsioonid ja erinevad sidusrühmad. komisjoni ettepanek ähm, perioodiks äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend äh, tugineb edusammudele, mis ÜPP vallas on tehtud siiani ja pakub olulisi lihtsustusi me kõik tahame näha tõelisi lihtsustamisi meie toetuse saajatele, liikmesriikidele ja talunikele ja me suudame seda teha, kui me sellest eesmärgist ka kinni peame. ja kõikides ettepanekutes ja muudatusettepanekutes sellele seadusandlikule dokumendile tulebki keskenduda <clears throat> lihtsustamispotentsiaalile ka ja äh, täna ma tahaksingi vaadata, kuidas äh, seda teemat käsitleda äh, ettepaneku teksti läbi vaadates ma teen omalt poolt kõik, mis ma suudan selleks, et veenda teid, et see, mida me praegu teeme, on palju lihtsam. kõigepealt teen ma seda nii, et räägin teie üldiselt sellest, millised on nõudmised muudatusteks millega komisjon arvestas, kui me seda ettepanekut ette valmistasime. siis ma tahaksin äh, liikuda tegeliku lihtsustamise juurde ja äh, tooksin teile konkreetseid näiteid selle kohta, äh, et näidata, selle kohta, mis puudutab lihtsustamist ja selle kasusid kasusaajale ja lõpetuseks äh, püüan äh, teile näidata ka seda, et me tõesti tahame ehitada üles uue partnerluse koostöös teie liikmesriikide ja nõukoguga ning saavutada lihtsama ja kaasaegsema ÜPP meie toetuse saajate, talunike hüvanguks, vastavalt nendele kohustustele, mida äh, eelmise aasta novembris komisjoni teatisega võeti põllumajanduse ja toidu tuleviku teemal. alustame siis üldise pildiga nõukogu ja teiega ja teiste äh, seadusandjad, äh, teiste osapooltega toimunud äh, pika dia-, dialoogi ähm, taustal on tulnud välja peamised ootused, mis meil tuleva, tulevase ÜPP-ga on. siia ma olen kokku toonud kõige olulisemad neist, mida me siis ka kaalusime nagu te teate, siis meil toimus ÜPP raames kõige laiaulatuslikum äh, Äh, avalik äh, konsultatsioon, me saime üle kolmesaja tuhande vastuse, me, meil oli väga palju ähm, küsimustele vastajaid ja, ja kui me võrdleme seda kõike aastaga kaks tuhat kümme ja tol ajal toimunud sarnase tegevusega, siis, äh, siis me saime ainult kolm tuhat viissada vastust ja see konsultatsioon andis meile olulisi teemasid, millega me peaksime järgneva ÜPP raames tegelema ma hakkan nendest teemadest äh, eraldiseisvalt rääkima. kõigepealt on oluline see, et keerukust vähendada, eriti kui me räägime rohestamisest ja võib-olla te olete minuga ka nõus, et äh, rohestamist tegelikult kõik äh, kritiseerisid, kuna ta on liiga keeruline ja selle mõju on üsnagi piiratud keskkonnale ja kliimale. seetõttu paluti meil halduskoormust ka muuta ja vähendada lisaks sellele paluti keskenduda ähm, tulemuspõhisele süsteemile, äh, taheti, et me liiguksime reegliste, reeglitepõhiselt äh, poliitikalt äh, tulemustepõhisele süsteemile selleks, et kasutada oleva raha eest rohkem saada ja meie tahaksime selles ettepanekus liikuda kontrolli ja karistuskultuurilt ähm, tulemuste saavutamise ja premeerimise kultuurile ja äh, me äh, saime teada ka seda, et meil peaks olema paremini suunatud ambitsioonikam poliitika, mis äh, võtaks arvesse sotsiaalmajanduslike ja põllumajanduslike tingimuste erisust üle kogu Euroopa Liidu ning võtaks arvesse tegelikku olukorda erinevates riikides en reeglid peaksid seetõttu olema paremini kohaldatud erinevate kontekstidega, erinevate reaalsustega Euroopa eh, Liidus, sellepärast et siiani on sageli meil olnud eh, lahendus, mis peaks sobima kõigile, aga mida on seetõttu väga keeruline rakendada ja äh, samas me peame ka säilitama jõuliselt tugevad ühtsed elemendid, et ÜPP jääks ka tulevikuks äh, ühtseks poliitikaks, ühiseks poliitikaks ja samas tuleb äh, tagada Euroopa lisandväärtus. oluline on tagada ka võrdsed võimalused kõigile ning säilitada ühtne turg. ÜPP on ühtse turu võtmetähtsusega element ja loomulikult lisaks sellele ähm, paluti meil äh, keskenduda rohkem äh, keskkonna ja kliimaambitsioonidele selleks, et tagada, et me tõesti avalikkuse muredele vastata saaksime, äh, mõistis komisjon, et meil on vaja vastutused ümber mm, korraldada komisjoni ja liikmesriikide vahel. ja seetõttu on meie ettepanek äh, tulla välja uue mudeliga, mis põhineks tõelisel subsidiaarsusel ja robustsel Euroopa Liidu raamistikul, ähm, mis tagaks võrdsed võimalused kõigile ning äh, ühtse turu terviklikkuse samal ajal aga äh, liikmesriikidel on võimalus ähm, meetmed ja instrumendid panna vastavusse oma tingimuste ja reaalsusega ning äh, võtta selle kontekstis arvesse ka nende ees olevaid väljakutseid. see tähendab vähem ettekirjutusi, vähem sätteid ja ettekirjutusi Euroopa Liidu tasandil, vähem keerukust, äh, vähem erandeid ja tuleb selgemalt välja öelda, et täpsemalt reeglid tuleb panna paika riiklikul ja piirkondlikul tasandil talunikele lähemal. olemasolev ÜPP ja selle Euroopa tasandi reeglid peaksid tulevikus olema klassifitseeritud kolmes kategoorias ja seda me välja ka pakume. Mm. Mm ja need on vaja, neid on vaja säilitada Euroopa tasandil ja need on olulised selleks, et äh, ühine põllumajanduspoliitika jääks äh, ühiseks poliitikaks lisaks sellele äh, on teatud reeglid liikmesriigi tasandil ja on ka reeglid, mida tulevikus ei ole enam vaja. Euroopa Liidu tasandi puhul me tahame kõik teha selleks, et see poliitika jääks ühiseks äh, poliitikaks, seda tahtsite ka teie. mis puudutab liikmesriigi tasandi reegleid, siis liikmesriikidel on võimalus äh, muuta need paindlikumaks, paremini suunatumaks, läbipaistvamaks ja vajadusepõhisteks ja tulemuspõhisteks. lähimuspõhimõte tähendab seda, et kui reegleid on vaja kehtestada, tuleb need kehtestada kõige tõhusamal tasandil ja seda me praegusel hetkel selle ettepanekuga ka välja pakume äh, see paindlikkus äh, kombineerida tegevusi vastavalt kohalikele vajadustele ja tingimusele võimaldab liikmesriikidel äh, keskenduda just oma vajadustele. me keskendume tulemustele, mitte vastavusele see tähendab, et me keskendume rohkem eh, sellele, mida me tahame saavutada liigirikkuse eh, valdkonnas, eh, selle asemel, et mõõta heitli kõrgust ja siis karistada inimesi, kui nad rangetele eeskirjadele ei vasta vastutuse tasakaalustamine suurema lähimuspõhimõtte abil tagab suurema läbipaistvuse kõigile liikmesriikidele, talunikele, ka komisjonile ja nüüd äh, tahaksin liikuda edasi, et äh, näidata teile, milline peaks olema lihtsustatud Euroopa Liidu ülene raamistik ja siin on erinevaid näiteid, mida ma tahan teile tuua selleks, et selgitada, mil määral me lihtsustada tahame. Mm, tegemist on lihtsustamisega, mis on äh, mõeldud talunike hüvanguks ja toetuse saajate hüvanguks lihtsustamine ei puuduta mitte konkreetseid tegevusi ainult, see on tegevus, mis kestab kogu poliitilise tsükli vältel see ei puuduta mitte ainult seadusandliku ettepaneku tegemist, ei, me peame Äh, keskenduma terviktsüklile, mm, planeerimisfaas, rakendusfaas, äh, toimimisfaas ja seetõttu meie pakume välja äh, lihtsama raamistiku vähemate reeglitega Euroopa Liidu tasandil. liikmesriikidel on võimalik jätkata istustusprotsessiga ning panna paika selged reeglid talunikele ja teistele toetuse saajatele ja me loodame, et äh, Äh, reegleid pannakse tõesti põh-, paika selle põhjal, äh, kas nad on tõesti vajalikud või mitte. sest et varasemalt äh, oli olukord selline, et kõik lisasid omalt poolt midagi ja lõpuks olid, oli reegleid väga palju ja halduskoormus seetõttu ka väga suur nüüd tahaksin neid faase üksipulgi vaadata ning anda teile üksikasju lihtsustamise vallas kõigepealt planeerimisfaas meie ettepanek on, tulevikus äh, ÜPP strateegiline planeerimine peaks tooma kokku kõik äh, lihtsustatud äh, elemendid esimese ja teise samba all ja me peame vaatama seda, mis meil tänaseks saavutatud on. täna on meil kakskümmend viis liiki maksete teavitamist otsetoetuste puhul ja Äh, meil on sada kaheksateist äh, maaelu arenguprogrammi, mis äh, sõltuvad erinevate riikide olukorrast. meil võivad olla ka kombinatsioonid regionaalsetest programmidest ja riiklikest raamistikest ja meil on kuuskümmend viis sektoriaalset strateegiat ühtse turukorralduse tegevusprogrammide vallas tulevikus me tahame seda äh, suunata ühtsesse strateegilisse plaani, mis hõlmaks äh, kogu seda valdkonda äh, kolm erinevat haldusmenetlust, mis meil praegu on, või protsessi integreeritakse ühtseks, meil saab olema ühtne protseduur, ühtne IT-süsteem ja me usume, et see toob endaga kaasa olulise lihtsustamise ühtne strateegia pannakse paika liikmesriigi põhjal eh, sõltuvalt eh, territoriaalsest analüüsist eh, ja riigi vajadusest ning eesmärkidest, mis ÜPP spetsiifiliste eesmärkidega on ja neid, nagu te mäletate, on kokku üheksa. kui rääkida strateegiast, siis tuleb meeles pidada ka seda, et praegusel hetkel meil on maaelu arengus strateegiline planeerimine, meil on teatud strateegiaid teatud sektoriaalsete programmide jaoks meil võivad olla ka strateegiad liikmesriikidele sõltuvalt sellest, mida nad on teinud esimese samba all, aga meil ei ole ühtset strateegiat liikmesriigi tasandil. ja seda me nüüd ka välja pakume, me tahame ühtset strateegiat, et meil oleks äh, mm, võimalus tegutseda vastavalt sellele strateegiale ja meil on vaja ka konkreetseid eesmärke, mis on paika pandud kõik, kes selle protsessiga on seotud, näevad selgelt, mis selle e-, eesmärk on ja kõik äh, poliitikainstrumendid, ähm, neid on võimalik välja töötada vastavalt nendele eesmärkidele, mis me oleme paika pannud, ehk siis kõik osapooled teavad, mida me teha tahame, sest et kõik on ühtses dokumendis ära toodud Äh, sammaste vahel enam kattuvust ei ole ja see tähendab seda, et poliitika on ühtsem äh, ja äh, tegevus on seotud konkreetsete eesmärkide saavutamisega. see tähendab seda, et ähm, meie praegune süsteem muutub oluliselt lihtsamaks, me ei taha jätkata sama detailsuse tasemega, näiteks kui me räägime plaanidest, programmidest, maaelu arenguprogrammidest ja me ei taha jätkata ka sama põhjalike ettekirjutistega, nagu meil neid praegu on ja komisjon peab tagama, et selle poliitika ühtsuse element äh, jääb püsima äh, ning äh, me peame keskenduma ka riiklike strateegiate mm, olulisusele ja sellele, et nad saaksid oma eesmärke ka täita. ja me püüame tagada õiguskindluse liikmesriikidele seda kõike tehas ja tehes ja suurendada seeläbi ka vastastikust usaldust nüüd aga tahaksin mõned näited tuua, sellepärast et äh, üks kõige olulisemaid elemente lihtsustamise vallas on ümber korraldada äh, keskkonna ja kliima aspekt ÜPP raames. kui vaadata nüüd äh, keskkonnaarhitektuuri valdkonda, siis selle ümberkorraldamine oli vajalik sellepärast, et rohestamine oli keerukas tõesti kõik leidsid, et see valdkond on mm, väga keerukas. praegune kliima- ja keskkonnameetmete pakett asendatakse uue, lihtsama ja järjepidevama ning ambitsioonikama maksesüsteemiga, mis äh, koosneb äh, põhinõuetest kõigile ning lisaks äh, vabatahtlikest võimalustest, mm, mida talunikud saavad valida ambitsioonid on suured äh, ning see tõustatud äh, tingimuslikkus, mida me pakume, on ambitsioonikas äh, ja teise samba sekkumine li-, aitab ka lihtsustamisele kaasa kahed reeglisüsteemid äh, ja kahed kontrollisüsteemid äh, asendatakse ühe süsteemiga, uue tingimuslikkusega. liikmesriigid panevad paika reeglite üksikasjad ja saavad seetõttu paindlikkuse selleks, et kohanduda kohapealse reaalsusega. Neil on kriteeriumid, äh, mille abil on võimalik neil arvestada põllumajanduspraktikaid, mida nende riigis kasutatakse. minu näite puudutab siin külvikorda Äh. kui äh, vaadata nüüd seda konkreetset näidet, siis praegusel hetkel rahastamise all on äh, meil külli mitmekesistamise nõue ja kõik need reeglid on seadusandluses paika pandud. meil on neli võtmetähtsusega Euroopa tasandi kriteeriumi, eh, mis on seadusandluses väga hästi defineeritud ja kõik peavad nendega, eh, neist kinni pidama ning äh, need on väga äh, ranged äh, reeglid ja need ei, neid ei ole võimalik kohandada kõikidele süsteemidele, see on tekitanud liigseid piiranguid ja mõned keskkonnasõbralikud põllupidamispraktikad on seetõttu kahjustada saanud, kui nii võib öelda, see ei ole neile sobiv olnud. ja nüüd me peame panema paika uued standardid külvikorra puhul liikmesriigid peavad ähm, panema paika täpsed tingimused, äh, võttes arvesse oma riigi eripärasid. ja see uus süsteem on piisavalt paindlik, et liikmesriigid saaksid võtta arvesse teatud ähm, traditsioonilisi praktikaid, äh, näiteks äh, toome siin ähm, ühe piimafarmi mägipiirkonnas äh, ja praegu äh, kasutavad talunikud äh, seal ähm, alalisel rohumaal, kus äh, loomi peetakse ning lisaks sellele on veel ähm, söödakultuurikasvatus seal farmis. kuid praegusel hetkel rohestamise vallas võib teda sundida kultiveerima ka miinimum viit protsenti maast äh, teise äh, kultuuri jaoks, see on ette nähtud selleks, äh, kui sa tahad saada rohestamisalaseid makseid või toetusi aga see toob endaga kaasa lisakulusid sellele talunikule ja see endaga ei pruugi kaasa tuua mingit kasu või lisakasu keskkonnale, sellepärast et ta nagunii tegutseb väga keskkonnasõbralikult, kaitseb keskkonda niisiis, äh, tulevikus kaotame sellised piirangud talunikele ära. liikmesriigid äh, panevad paika külvikorranõuded äh, ja see võtab arvesse sealsete riikide ja piirkondade mm, aspekte, talunikud ei ole tulevikus sunnitud tegema äh, Äh, lisaks midagi, äh, kui nad seda juba tegelikult äh, igapäevategevuse raames ka teevad. toon veel ühe näite. see puudutab ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maalasid. täna on olukord selline, et liikmesriigid saavad otsustada Äh, teatud äh, talumaad, osa talumaadest panna äh, EFA alla selleks, et ähm, talunik oleks vastavuses seadusandlusega, mis praegu kehtib. näiteks kui kui äh, tema kultuur, põllukultuuride ümber on äh, põlluääred, kus kasvavad, äh, kasvab näiteks umbrohi, äh, siis tema jaoks on oluline säilitada põllumajanduse iseloom selles valdkonnas, selles piirkonnas. ainult kümme meetrit hekke ja kakskümmend mm, meetrit nüüd ähm, põlluservadest ähm, saavad olema märgitud, aga ähm, tulevikus äh, selliseid maksimummõõtmeid Euroopa tasandil enam paika ei panda. Äh, ja see on väga hea, sellepärast et liikmesriigiti need mõõtmed võivad olla ka erinevad. ja liikmesriigid peavad defineerima neid äh, alasid äh, ka ja nad peavad seda tehes võtma arvesse kohalikke eripärasid. kolmandaks näiteks äh, on noortalunikud ja toon siin näited selle kohta, mis meil, mis reeglid meil praegu on otsetoetuste vallas ja maaelu arengu vallas, selles vallas. loomulikult me tahame tagada põlvkondade vahetumise põllumajandusvaldkonnas ja aidata kaasa olukorra paranemisele praegusel hetkel ähm, on meil nii esimeses kui teises sambas sätted, mm, selle kohta äh, kõigepealt äh, on meil definitsioonid, meil on äh, eraldi definitsioonid noorteelaniku kohta, aga tulevikus saab meil olema ainult üks definitsioon, mis põhineb demograafilistele vajadustele ja see lihtsustab olukorda nii halduspoole pealt kui talunike jaoks. praegu on olukord keeruline Äh, kuna on kaks erinevat taotlust tulevikus, nad teavad, et nad kuuluvad noortalunikale, saavad teha ainult ühe ühtse taotluse toetuseks. ja kui nüüd vaadata abikõlblikkuse nõudeid, siis meie oleme neid vähendanud olulisel määral ja nüüd selleks, et otsetoet-, toetusi saada, peavad noortealunikud täitma ainult nelja äh, põhilist abikõlbulikkuse kriteeriumi võrreldes kümmega, mis meil praegu on liikmesriigid loomulikult äh, võivad otsustada, kas nad tahavad äh, teisi kriteeriume kehtestada, sellepärast et nad peavad võtma arvesse siseriiklikku olukorda ja võib-olla nad tahavad julgustada teatud talunike gruppe, olema rohkem aktiivsed. kui vaadata seda kõike nüüd teise samba perspektiivist lähtuvalt, siis äh, meil on nüüd ette nähtud toetus äh, noorte taluniku, talunikele tegevuse alustamiseks. me lihtsustame nende olukorda olulisel määral, me paneme paika ühe definitsiooni ainult ja vähendame noortalunike abikõlbulisuse kriteeriumeid viieteistkümnelt viiele Äh, liikmesriikid, kui liikmesriikide äh, analüüsid näitavad, et lisa äh, taotlused ei ole õigustatud, saavad liikmesriigid ise tegutseda maaelu arengu all, liikmesriigid äh, peavad kasutama vähemalt kahte protsenti, eh, mis vastab esimesele sambale, aga samas eh, neil on paindlikkus eh, seda summat kasutada, vaatamaks, mida nad selle rahaga tahavad ära teha selleks, et tagada põlvkondade vahetus põllumajandusvaldkonnas, nad võivad seda kasutada esimese või teise samba all, neid kombineerida nüüd äh, järgmine näide, mis on ka konkreetsem natukene ja puudutab maaelu arengut. ja see puudutab investeeringuid. praeguse ÜPP all mm, on väga äh, ettekirjutavad reeglid äh, ja mm, toetuse saaja olukorda väga arvesse ei võetud. kõik need tingimused, mis me investeeringuteks paika panime, võivad jätta kõrvale need ettevõtted, mis tegelikult vajavad toetust ja abi Äh, uue ettepaneku raames äh, vähendatakse kolmeteistkümnelt seitsmele abikõlbulikkuse nõudeid äh, ning me jätame kehtima ainult need, mis on tõesti vajalikud selleks, et tegeleda konkreetsete ÜPP aspektidega. näiteks kui räägime mm, kastmissüsteemide investeeringute, siis me peame tagama, et nad vastavad veedirektiivi nõuetele ja me peame vaatama, et tegevused ja investeeringud ei halvenda eh, veesüsteemide olukorda piirkonnas või riigis. aga teatud reegleid on siiski vaja. aga need peavad olema lihtsamad ja tooma kasu investeerija, investoritele ja talunikele ja need peavad olema, investeeringud peavad olema vajadustele suunatud. mis puudutab eh, liikmesriike, eh, siis äh, Äh, nende halduskoormus on suur ähm, äh, ja lihtsustamine pakub äh, võimaluse liikuda eemale makseõigustest Äh, see on väga oluline aspekt, kui me räägime lihtsustamisest. praegune süsteem on liiga keerukas äh, ja kujutab endast väga suurt halduskoormust äh, liikmesriikidele ja talunikele. praegune süsteem nõuab toetusõiguste eraldi kindlaks tegemise erinevad kuupäevad tuleb paika panna, ajaperioodid, olukorrad, kas talunik äh, elab ka seal või mitte, sellest kõigest sõltub, kas ta saab toetust või mitte, see on kõik väga keeruline. Nelja eelmise aasta andmed peavad olema kättesaadavad, tuleb läbi ristvõrdlusi, viiteid ja äh, talunikud peavad äh, toetusõiguste küsimust kaaluma, nad äh, peavad arvestama, et nad võivad nendest õigustest ka ilma jääda ja talunik peab igasuguste õiguste üleminekust ametivõimudele teada andma ja selleks on väga ranged tähtajad ette nähtud ja kui nad seda kõike õigel ajal ei tee, siis äh, tulevad selle, äh, äh, tõusetuvad sellest ranged ähm, tagajärjed. kui talunik Äh, taotleb reservist toetusi, siis ta peab täitma konkreetseid taotlusi ning andma andmeid ja, ja, ja täitma vajalikke dokumente, liikmesriigid peavad hindama neid dokumente selleks, et vaadata, et nad vastaksid äh, reservist toetuse saamise tingimustele ning äh, kohaldada tuleb prioriteetseid kriteeriume ja see mõningatel juhtudel on vähendanud kogu toetus Eh, osakaal ja see mõjutab eh, siis omakorda jälle kõiki eh, ta toetuse saajaid. osana EAKS-i süsteemist peavad liikmesriigid järgima ka reservi toetuste suunamise süsteemi ja mm, tuleb kindlaks määrata need toetused, mida niimoodi ümber suunatakse ja see kõik on ääretult keeruline, nagu te ise ka näete, väga palju äh, nõudeid on nii talunikele kui ka ähm, riikidele. kõik need äh, halduslikud tegevused, mida ma mainisin just, on vajalikud äh, praegusel hetkel aga tulevikus, kui seda muuta, äh, mm, see nii ei pruugi olla ja nüüd tuleb vaadata poolt ja vastu argumente Äh, me peame vähendama ähm, bürokraatiat talunike jaoks, seetõttu kui te seda ettepanekut kaalute, palun ähm, mõelge väga hoolega järele, kuidas oleks võimalik äh, siin valdkonnas äh, süsteemi lihtsustada. ja me tahame seda toetusõiguste süsteemi lihtsustada ähm, liik-, liikmesriigid ei pea eh, esmase eraldamise süsteemi, mis on väga keeruline, eh, iga kord läbi tegema. Eh, reserv ja selle haldusse jääb liikmesriikide juhtida, aga tuleb tagada, et kohustuslikud ta-, toetuse saajate kategooriad jääksid püsima ning toetusi makstaks välja, liikmesriikidel tulevikus saab olema rohkem vabadust tegutseda siin vallas, kui neil pra-, praeguseni on olnud. ja äh, nüüd lagi äh, ning äh, liigsed broneeringud või liigsed rahaeraldused, neid nendega peab tegelema siis liikmesriik, neid komisjoni ettepanekus paika ei panda aga vaatame nüüd natukene ka järgmist faasi, mis kujutab endast äh, kontrollide ja trahvisüsteemi. kõigepealt äh, tahaksin ma rääkida veidikene uute tehnoloogiate kasutuselevõtust, äh, mis saavad tõesti pärast aastat kaks tuhat kakskümmend olukorra talunikele lihtsamaks teha. kaasaegse tehnoloogia kasutamine on lihtsustamise jaoks väga tähtis ja uus ÜPP liigub äh, selgelt selles suunas, et neid uusi tehnoloogiaid tuleb rohkem kasutada. me oleme neid juba kasutama ka hakanud äh, ja te teate, et me järk-järgult püüame neid äh, järjest sisse tuua ja me oleme olemasolevat seadusandlust ka kohaldanud vastavalt ja me loodame, et see trend ka jätkub edukalt tahaksin mainida Kopernikuse kasutamist, maaseireandmete kasutamist. see äh, Äh, toob kasu kaasa mm, talunikele, lihtsustab nende elu. satelliitseire andmete kogumine automaatsel viisil saab anda põllumajanduse kohta olulist informatsiooni. praegusel hetkel meil on olemas satelliit, äh, mis äh, ümber maa tiirleb ja me saame väga ajakohaseid andmeid iganädalaselt saada ja see annab infot ka kliimaolukorra kohta Eh, ja näiteks ka põuaseiret eh, on võimalik selle abil teha, eh, ekstreemsete ilmastikuolude seiret samamoodi. ja ma, satelliitseire andmed ja nende andmete kombineerimine teiste andmetega võimaldab liikmesriikidel asendada praegu toimuvaid kohapealseid kontrolle, kus inspektorid käivad taludes kohapeal. tulevikus on meil automaatne süsteem ja inimesed sekkuvad ainult siis, kui tõesti väga vaja on. kohapealsed kontrollid asendatakse siis seiretegevusega. liikmesriigid, kui neil kogu see informatsioon on, peaksid eeltäitma taotlusi eh, ajakohaste andmetega, LPS-i andmed on olemas, satelliitandmed on olemas, muud avalikud andmed on olemas ja seda selleks, et toetada toetussaajaid, et nad saaksid otse abi või toetust taotleda ja siis äh, me liigume selle mm, kliki ja kinnita lähenemise suunas talunik lihtsalt kontrollib üle selle, mis süsteemis on, kas see info on korrektne või mitte, siis lihtsalt klikib ja kinnitab, et kõik on korrektne ja ta ei pea enam äh, Mm, täitma igasuguseid nõudeid ja hunnikute viisi avaldusi, nagu nad eh, seda praegu peavad tegema Äh, ma rääkisin äh, nüüd äh, uue tehnoloogia potentsiaalist, aga nüüd ma räägin kontrollide ja karistuste süsteemi paindlikkusest. me teame, et uus mudel on endaga kaasa toonud ka teatud küsimusi ja tõesti, komisjoni ettepanek näeb ette selle, et praegused IEX-i reeglid Euroopa Liidu tasandil kontrollide ja karistustega seoses et seda ka lihtsustatakse olulisel määral, me ei taha seda süsteemi täiesti ära kaotada, me tahame selle säilitada, sest et see on olnud väga kasulik äh, ÜPP elurakendamisel me jätame selle süsteemi küll alles, kuid me anname samal ajal liikmesriikidele rohkem vabadust tegutseda mitte kõike ei panda Euroopa Liidu tasandil paika liikmesriigid äh, saavad äh, tööd teha teatud rakendusega, tegelikult on see ette nähtud juba ka praegu mm, ja nad sellega jätkavad tulevikus, äh, aga mm, taotluste muutmisega seoses trahve tulevikus enam ei ole ja äh, praegusel hetkel on äh, tähtaeg viieteistkümnes juuni ja kui hiljem taotlus esitatakse, siis äh, järgneb sellele karistus. tulevikus see nii olema enam ei saa ja see annab liikmesriikidele oluliselt subsidiaarsust juurde suurema subsidiaarsuse näiteks on ka see, et liikmesriigid saavad kontrollida ja karistuste määramise valdkonnas rohkem ise otsustada Äh, oluline on loomulikult äh, üle kogu Euroopa tagada ühtne kvaliteet äh, ja tase, kuid preskriptiivsed ettekirjutused ei ole enam Euroopa Liidu õiguse osaks tulevikus ja pigem selgitatakse seda, kuidas erisustega tegeleda, näiteks kui tuleb trahve määrata, karistusi määrata aga see on erinev süsteem praegusest, kus me oleme tõesti kõik detailselt paika pannud omalt poolt äh, Äh, liikmesriigid äh, saavad võtta arvesse oma konkreetset olukorda, oma riske, oma süsteeme ja saavad ise otsustada selle kõige osas. liikmesriigid peavad endiselt äh, kaitsma Euroopa Liidu finantshuve, nad peavad vaatama, et tegevused oleksid seadusepärased, et nad peavad tegutsema selleks, et ähm, pettust ära hoida, aga tulevikus liikmesriik saab paika panna oma kontrolli ja ähm, trahvimissüsteemi äh, saab valida kontrollimeetodi ja trahvide äh, määra ning see paindlikkus äh, koos äh, abikõlbulikkuse tingimuste defineerimisega toob kaasa süsteemi, mis vastab palju rohkem liikmesriikide ja selle talunike tegelikele vajadustele. ja niimoodi on võimalik halduskoormust vähendada ja vähendada ka kontrollisurvet talunikele ja see on olnud üks talunike poolsetest ähm, etteheidetest, et see kontrollisüsteem on ka olnud liiga keerukas ja talunikud on olnud liiga suure surve all. ja nüüd äh, maa abikõlbulikkus äh, praegusel hetkel teatud reeglid näevad ette, kuidas pannakse paika maa eh, abikõlbulikkus, kui eh, maa peal on kive, mm, heke, mm, kraave, puid. hegid ja kraavid, eh, neid saab abikõlbulikuks pidada ainult aga siis, kui nad on maksimaalselt kaks meetrit laiad Äh, ja samas nüüd äh, liikmesriigid saavad tulevikus äh, kohaldada ise neid reegleid, nii et nad vastaksid riigipõhistele mm, maastikuomadustele. me kaotame ära need ettekirjutavad nõuded ja anname liikmesriikide vab-, liikmesriikidele vabaduse ähm, panna paika reeglid vastavalt oma äh, riigi eripäradele praegusel kujul jäävad aga äh, need süsteemid paika äh,, juhtimissüsteemid paika, sertifitseerimis- ja makseasutused äh, ja muud süsteemid jäävad paika, nendega jätkatakse tööd ka tulevikus. ja me kaotame ära Euroopa Liidu äh, reeglite ja toetuse saaja äh, vahel oleva sideme, mis praegu on äh, nii et siia vahele tuleb liikmesriik. ja see vähendab ka komisjonipoolsete vastavusauditite äh, arvu, seda sellepärast, et äh, me ei pea enam kohapeal käima äh, nii palju kui varasemalt, me teeme seda järjest vähem ja äh, me järgime samas ühtset auditeerimislähenemist. kui vaadata auditeerimismenetlust, siis eh, see, seda kasutatakse suurte puudujääkide puhul eh, süsteemis, me ei hakka üksikuid ehm, makseid eh, analüüsima, vaid vaatame süsteemi laiemalt. ning praegusel hetkel me tegeleme palju tegevuskohade koostamisega selleks, et äh, vastavusprobleeme lahendada, tulevikus peame seda ka seetõttu vähem tegema. nii, ma nüüd kohe lõpetan, ütleb kõneleja. Äh, veel mõned asjad. kui nüüd liikuda järgmise faasi juurde siis kui me tahame äh, poliitikat, äh, mis tugineks äh, tulemustele, siis me peame hindama, milline on olnud edasiminek ühiste eesmärkide suunas. see tähendab seda, et meil on vaja aruandlust ja indikaatoreid meie ettepanek on tasakaalustatud lähenemine selleks, et mõõta äh, liikumist ühtsete eesmärkide suunas, aga me oleme lihtsustanud indikaatorite hulka, me oleme jätnud alles need indikaatorid, mis on tõesti ka vajalikud, äh, võttes arvesse uusi poliitilisi eesmärke, näiteks äh, ühiskonna vajaduste hindamine ja me oleme ära kaotanud vähem vajalikud indikaatorid, see võimaldab ähm, meil vähendada indikaatorite arvu, neid on vähendatud, kui ma nüüd ei eksi, lausa poole võrra. teiseks, talunike jaoks ei saa olema uusi nõudeid nende andmete kohta, mida nemad peavad edastama, me ei palu talunikelt lisainfot eh, ainult sellepärast, et meil on uute indikaatorite süsteem eh, uute tehnoloogiate kasutamine aitab eh, progressi hinnata ja aitab ka taotluste esitamist lihtsustada ning kontrolli samamoodi Äh, ja me oleme aruandlusnõuded paika pannud, meil on äh, erinevate ÜPP valdkondade jaoks väga palju aruandlussüsteeme paika pannud, aga tulevikus saab meil olema ainult tulemuspõhine aruandlus ja äh, see tagab ka tõhusa kontrolliprotsessi me ei hakka ühelt poolt küsima rakendusandmeid ja teiselt poolt finantsandmeid, ei, me paneme kõik need andmed kokku iga-aastasesse eduaruandesse ja äh, me loodame, et äh, elektroonne andmevahetus ja uued tehnoloogiad aitavad äh, meil lihtsamalt seda infot edastada ja saada. niisiis, me tahame saavutada partnerlust. jah me äh, tahame vastutust äh, viia komisjonilt liikmesriikidele, aga mitte ainult. me tõesti äh, saame seda olukorda lihtsustada, aga see toimib ainult siis, kui kõik tõesti keskenduvadki lihtsustamispotentsiaalile. see tähendab, et me peame asju uue nurga alt vaatama me peame hoiduma kiusatusest liigseid reegleid paika panna, eh, lisada mm, palju eh, kriteeriume, me peame liikmesriikidega selles vallas koostööd tegema. kui me paneme paika hea õigusliku aluse, eh, kus on ka kontrollimehhanism ette nähtud, peaks see aitama meil välja töötada plaani, mis vastab liikmesriikide ja regioonide vajadustele, ilma vajaduseta Euroopa Liidu tasandil kõik detailid paika panna kuna me teeme koostööd ühiselt, siis ma tahaksin eh, teile meelde tuletada, et ka teil on oma roll mängida ÜPP lihtsustamisel. väga oluline on see, et te peaksite meeles, milline on ÜPP lihtsustamise eesmärk ja seda kogu seadusloome protsessi eh, ajal. omnibusi regula-, omnibusi määruse läbirääkimistel me suutsime olla edukad äh, ja ma arvan, et me suudame ka selle reformipaketi äh, raames sama teha. Teil koos nõukoguga on vastutus äh, hoida ÜPP nii lihtsa nagu võimalik ja kui me edu saavutame, siis teie valijad tänavad teid ja ma tõesti loodan, et meie koostöö saab olema edukas, et me saame edasi liikuda. aitäh! tõesti, mu ettekanne oli veidi pikk, äh, kuid äh, ma tahtsin teile kõigest üksikasjalikult rääkida, kõikidest elementidest. see puudutab ka voliniku äh, nõukogu ees tehtud ettekannet. Teie palusite volinikku siia esinema, tema kahjuks ei saanud tulla, ma tulin tema asemel ja ma loodan, et ma sain samad sõnumid edastada, mida temagi oleks teinud, aitäh! ja suur tänu suur tänu selle ettekande eest. see ettekanne oli tõesti natukene pikem, kui me olime kavandanud ja, ja ma saan aru, et oli väga raske seda ettekannet äh, lühemaks teha, sest infot oli palju ma palun mõistvat suhtumist nüüd kolleegidelt, te peate lühidalt sõna võtma, sest meil on veel väga palju päevakorrapunkte nii et tõesti, minuti saate nüüd kõneaega. kõigepealt härra Tess. aitäh, esimees, aitäh, Dmitri, komisjoni raporti esitlemise eest ma kuulasin teid ja ma ei usu teid. olen kakskümmend kaheksa aastat olnud parlamendi liige ja kakskümmend kaheksa aastat kuulen, et lihtsustame ja vähendame bürokraatiat ja tegelikult bürokraatia ainult suureneb viimastel aastatel oleme komisjonile mitmeid kordi öelnud, et äh, need menetlused on liiga komplekssed ja isegi Kontrollikoda on öelnud, et äh, bürokraatia on vähemalt viisteist protsenti tõusnud. Teie ei ole ka nüüd meie ettepanekutega arvestanud. kui teie ettepanekud nüüd nii palju bürokraatiat vähendavad, siis kas te tõesti võite mulle lubada, et ka äh, põllumajanduse peadirektoraadis on võimalik töötavat personali poole võrra vähendada, kui mitte, siis teie lubadused on täiesti aluseta. me juba eelmisel valimisperioodil kritiseerisime seda äh, keerulisust äh, ja tõesti, sellepärast ma ka ei usu, et te tõesti seekord olete võimelised menetlusi lihtsustama. <clears throat> E aitäh, esimees suur tänu ettekandjale väga üksikasjaliku informatsiooni eest. Need äh, kõhklused, äh, mis mul olid enne seda ettekannet, äh, need ei vähenenud. muidugi ka meie toetame lihtsustamist selleks, et taotlusmenetlusi lihtsustada, aga nagu öeldud, me ei ole kõigega nõus. Te mainisite siin väga palju paindlikkust ÜPP puhul, aga me peame arvestama sellega, et teie ettepanekute kohaselt Euroopa Parlament tulevikus jääb kõrvale, eriti just ja eriti kahjustab see neid liikmesriike, kus põllumajanduspoliitika ei tule mitte föderatsiooni tasandilt, vaid madalamalt tasandilt järgmine kõneleja, jah, aitäh teile info eest. Äh, meil on siiski rohkem küsimusi kui vastuseid ja meie arvates see kõik ei ole nii lihtne. meie arvates tõesti ei ole seda lihtsustamist nii lihtsalt võimalik saavutada. kas see tähendab seda, et ei kontrolli enam äh, talunikke? Äh, need on küsimused, mis jäävad lahtised. milliseks jääb raporteerimiskohus, kuidas liikmesriigid peavad seda korraldama ja kes hakkab karistama? ma usun ikka veel, et Euroopa äh, Kontrollikoda tahab väga täpselt teada, kuhu need vahendid lähevad ja meil on väga raske lihtsustusi sisse viia. Need on minu arvates need kõige tähtsamad küsimused ja järgmisel nädalal variraportööridega üksikasjalikult vaatame me neid küsimusi uuesti läbi ja sinna on kutsutud ka komisjon kõnelejal ei ole mikrofoni. ja suur tänu selle ettekande eest. ma tahaksin öelda seda, et me oleme siin kuulnud palju sellest, et tuleb äh, ÜPP-d lihtsustada. oleme rääkinud lähimuspõhimõttest, aga me ei ole rääkinud äh, karistustest ja sanktsioonidest. ja ma tahaksin öelda, et äh, kui me ÜPP-d lihtsustame, siis tegelikkuses on see ikkagi ähm, suure süsteemi muutmine. ja ma tahaksin komisjonist, komisjonilt küsida maksete poliitika kohta ja selle kohta, kas riigiabi võib anda de minimis põhimõttel, kas äh, riik saab seda otsustada ka väljaspool Euroopa Liidu programme ja praegu me räägime siin viieteistkümne, viieteistkümne tuhandesest äh, künnisest, aitäh! Dziękuję, e, mm, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. proua Buševska, jah, aitäh. esimees, suur tänu selle väga põhjaliku ettekande eest. nagu siin juba öeldi, härra Tess ütles seda nimelt, meil on siin olnud nii palju aastaid lubadusi lihtsustamise kohta ja talunikud ei usu seda enam. ja tõesti, kui teie nüüd ütleksite täpselt äh, millised on need kulud ja kui palju neid vähendatakse, siis võib-olla ma usuks ka neid lubadusi. ja ma tahan ka täpselt teada, kui palju te soovite siis kokku hoida nende lihtsustamistega. Ehm, siin on tehtud hinnanguid, et iga kulutat-, kui me vaatame kulutatud, iga kulutatud eurot, siis selle juures bürokraatia öö, ehm, moodustab väga suure osa ja Poola talunike jaoks on tõesti otsetoetuste puhul ebavõrdne kohtlemine suureks probleemiks. proua Gardasia, aitäh! esimees, suur tänu komisjoni esindajale, tõesti väga sisutihe ettekanne, väga palju informatsiooni saime Te rääkisite otsetoetustest ja üleüldiselt toetustest ja ka sellest, kuidas pindalatoetused on muutunud. jah, tõesti, tegemist on väga kompleksse küsimusega. minul on aga hästi konkreetne küsimus strateegilise kava kohta eriti mis puudutab äh, makseid. kas me saame maksetega jätkata nagu siiamaani? kas seda otsustavad liikmesriigid või kas töötatakse välja mingi uus süsteem? see on konkreetne küsimus, ähm, mille siis teile esitan. ja nüüd noored talunikud äh, abi noortele talunikele oli tõesti ülitähtis. Äh, aga ma tahaksin, et te natukene rohkem selgitaksite seda programmi ja siis äh, äh, tõukefondid, kuidas sellega on olukord ja aitäh järgmisena härra McCarthy. aitäh, esimees. aitäh kõnelejale, te tõesti võiksite volinik Hogani töö üle võtta ja keegi panekski tähele. mis puudutab nüüd neid uusi ettepanekuid äh, ja see süsteem, millega esimest sammast äh, riigistatakse. meil on maaelu arenguprogrammidega sarnane süsteem praeguse ÜPP puhul ja meil on sellega probleeme. nimelt see, et ei identifitseerita ennast probleemidega, kui midagi läheb viltu. ja meil on olukordi, kus talunikud ei ole programmidega rahul, siis neile öeldakse, et noh, Euroopas kästi nii teha ja et Euroopa siis me pöördume Euroopa Komisjoni poole ja komisjon ütleb, et noh, meie ei saa ka midagi teha, vabandust, see otsustati riiklikul tasandil, pöördub siis talunik uuesti riigi poole ja olukorda ei lahendatagi. nii et need programmid ei toimi ja proovime ei lahendada. nii et äh, kes siis otsustab ja kas seda oleks võimalik Euroopa tasandil lahendada, sest see tähendab seda, et põhimõtteliselt laps läheb kõigepealt ema käest kommi küsima, siis isa käest ja keegi ei lahenda. aitäh, järgmisena kolleeg Bogovitš, palun. Eh, hvala. Eh, suur tänu. see poliitika ÜPP muutub edukamaks siis, kui ta on talunikusõbralikum ja kui talunikud ei karda enam reforme. mina toetan tõesti seda, et kontrolle vähendatakse et me näiteks kasutaksime rohkem äh, satelliite kontrollimiseks ja digitaliseerimine aitab meil neid uusi meetmeid sisse viia. samamoodi tuleb rohkem tähelepanu pöörata lähimuspõhimõtetele, äh, lähimuspõhimõttele ja ÜPP peab arvestama olukorraga äh, riigis ja olukorrad on erinevad. samamoodi tuleb mõelda ka keskkonnameetmete peale ja Äh, paika tuleb panna pea, teatud tulemustegurid, millega edu äh, mõõdetakse. samal ajal aga sellised keskkonna tulemustegurid on äh, väga rasked mõõta ja ma tõesti loodan, et kui te nüüd strateegilist kava välja töötate, et te siis ei muuda seda nii keeruliseks, nagu see on ühtekuuluvuse äh, Äh, partnerluskokkuleppega, sest me oleme näinud, et äh, kontrollide pärast äh, makstakse alles hiljem toetusi välja. aitäh, järgmisena härra Törfler. jah, põhimõtteliselt on hea, et me räägime lihtsustamisest ja me teame, et põllumajanduspoliitika on väga keeruline ning igasugused ettepanekud lihtsustamiseks on teretulnud. ja samal ajal me peaksime olema ka väga avatud uutele ettepanekutele. mul on paar küsimust Te rääkisite siin ka riiklikest tegevuskavadest. kui mina olen Itaaliast pärit ja kui äh, ma vaatan nüüd Itaaliat, siis teine sammas, äh, milline peaks seal olema see kava, sellepärast et olukord näiteks Sitsiilias on hoopis teistsugune kui Lõuna-Tiroolis ja tõesti, mulle tundub, et meil ei ole võimalik riikliku tegevuskavaga mitte midagi paika panna, lihtsalt koostatakse paber, bürokraatiat on rohkem ja mitte midagi ei muudeta lihtsamaks. nüüd tegurid. ma saan aru küll, mida te sellega mõtlete, aga ma tõesti ei saa täpselt aru sellest, kuidas te kavatsete seda kõike mõõta ja mis juhtub siis, kui ei saavutata eesmärke. mis te siis ette võtate? härra Buda, palun järgmisena aitäh! suur tänu, peadirektor, selle ettekande eest. me kõik soovime lihtsustust ja see ettekanne tõi jällegi välja selle, et meil on konkreetseid samme, mida on tehtud selleks, et lihtsustada. muidugi noortel talunikel oli enne kümme tingimust, nüüd on neli. siin on teisi kriteeriumeid, mida on vähendatud ja need on ilmselged sammud lihtsustamise suunas, kuid sellegipoolest ma kardan, et te mitu korda ütlesite siin, et liikmesriigid saavad teha. ma ei hakka siin isegi Rumeeniat mainima, aga inimesi huvitab see, mida tehakse Brüsselis ja te peaksite tõesti mõtlema selle peale, et need tingimused, mis teie paika panete, isegi kui neid on vähem, neid tuleb hakata riiklikul tasemel rakendama, ilma et liikmesriigid äh, siis äh, talunike elu raskendaks me, aga see juhtub nii, et meie paneme küll ainult kaks tingimust paika, aga liikmesriigid panevad siiski kokku veel kakskümmend kaks. järgmisena härra Rope. jah, tõesti, on väga palju küsimusi. ja millisest lihtsustamisest te siin räägite, kui kõike saavad otsustada liikmesriigid ja kui üha rohkem hakatakse liikmesriikide poolt tingimusi paika panema, siis tegelikult talunike elu muutub keerulisemaks, mitte lihtsamaks. ja te ütlesite nüüd, et süsteemi ei muudeta. kui jäävad ka need ametid püsima ja agentuurid ja kui nende pädevused jäävad nii, nagu nad on, siis mitte midagi ei muutu. erinevad ametid esitavad väga palju nõudmisi ja olen täiesti nõus härra Tessiga. kui me soovime lihtsustada, siis peaksime ka peadirekt-, teie peadirektoraadis töötavate inimeste arvu vähendama ja äkki peaks ka liikmesriikides äh, vähendama nende inimeste arvu, kes tegelevad selle küsimusega, ainult niimoodi on meil võimalik lihtsustada äkki peaksime loobuma ka nendest erinevatest teguritest? mulle tundub, et praegusel hetkel komisjon teeb ainult enda tööd lihtsamaks. järgmisena Anni Schreier. jah, aitäh, esimees. talunik tahab jääda talunikuks ja kui nüüd vaadata Hollandit, istun siin teie ees, ütleb kõneleja kui ma vaatan nüüd oma koduriiki Hollandit, siis tõesti äh, talunikel on Brüsselist kõrini, nad ütlevad, et me tahame talunikud olla, mitte kogu aeg Brüsseli poole vaadata. nii et mida me siis nüüd teeme? Te ütlete, et rohkem riigistamist. mul on siin konkreetne küsimus. kas see tähendab seda, et näiteks rohestamise ja ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade kasutamise eest hakatakse siin toetusi maksma? mis saab aga antibiootikumide kasutamisest? meil on nii palju probleeme, mis vajavad äh, Äh, lahendamist, et kui me hakkame siin äh, seda riiklikule tasandile viima, kas siis kõik need küsimused lahendatakse riigi tasemel, aga mis saab siis meie konkurentsivõimest? ja peale selle ärge unustage, et summad on täpselt paika pandud ja rohkem meil kuskilt võtta ei ole. aitäh ja järgmisena härra Nekov, palun. aitäh, esimees suur tänu kõnelejale üksikasjaliku informatsiooni eest, pole ammu nii huvitavat ettekannet näinud. kuidas te arvate, et äh, lihtsustamise kaudu on meil võimalik äh, äh, rohkem noori põllumajandusse tuua? kuidas me saame nüüd uue ÜPP kaudu ka rohkem bioloogilist mitmekesisust tagada? kas on äh, vahet ka selle vahel, kuidas rahastatakse väikesi äh, keskmisi talusid äh, võrreldes neid nüüd siis suurte ettevõtetega? kuidas on võimalik saada juurdepääsu põllumajanduslikule maale, eriti just noortel talunikel? kui me neid probleeme ei lahenda, siis meil ei ole võimalik tagada bioloogilist mitmekesisust, rikkamaid talunikke, kes on tarbijal lähemal aitäh, ütleb järgmine kõneleja. suur tänu selle väga selge ettekande eest, tegemist on äh, küsimusega, mida ei tohiks politiseerida, vaid me peaksime kõik äh, panema nüüd pead kokku ja üritama leida parimat lahendust meie talunikud täpselt samamoodi nagu ka liikmesriigid ootavad meilt abi ja meil on väga tähtis pidada dialoogi komisjoniga ning leida parimad äh, lahendused tulevaseks ühtseks põllumajanduspoliitikaks. Te mainisite siin juba mitmeid meetmeid, millega peaks olema võimalik lihtsustada ja me nüüd peame lihtsalt ära ootama, mis saab praktiliselt mina Horvaatias teen kampaaniat parima noore taluniku väljavalimiseks ja te mainisite siin menetluste lihtsustamist, aga ma ei saanud sellest meetmest päris täpselt aru. kas äh, siin, mis tähendab see maksimaalne eluiga? Äh, siiamaani oli viieaastane periood äh, paika pandud, see oli siis see ajaperiood, mille puhul siis noored talunikud said toetust kasutada. kas seda on nüüd muudetud, kas nüüd on mingi maksimaalne eluiga paika pandud või kuidas sellega on? aitäh selle ettekande, ütle, ettekande eest, ütles härra McInnes. viimase reformi ajal, kui me rääkisime rohestamisest, siis ma ütlesin, et ma olen sellele vastu ja et meil on vaja lihtsustada, aga samal ajal komisjon ütles, et tuleb jääda selle komplekssuse juurde. nüüd on aga mindud lihtsustamise teed ja mul on selle üle hea meel. nüüd liikmesriikide kontrollid, ma pole kindel, et riiklikud ametid tahavad äh, seda kontrollifunktsiooni tagasi võtta ja see nüüd, et liikmesriigid lihtsalt panevad siia veel äh, li lisakihte juurde niigi keerulisele süsteemile, ei pruugi tõesti olla abiks. ja nüüd äh, noorte talunike puhul tõesti pandi Euroopa Liidu tasandil alguses äh, ranged reeglid paika, siis neid lihtsustati, aga samal ajal liikmesriigid jäid rangemate reeglite juurde. nüüd toetusõigus see on tõesti väga kompleksne süsteem, kas äh, tõesti liikmesriigid ei taha lihtsamat süsteemi, kas te võiksite ka öelda, miks see nii on? aitäh, minu küsimus on väga lihtne. kuidas selle uue süsteemi valguses saate te meile tagada, et need äh, täiendavad tingimused, mis, äh, mis seatakse farmeritele liikmesriikides, ei ole Äh, ei ole vastuolus nende tingimustega, mis seatakse talunikele teistes liikmesriikides, sellepärast et tuleb ju tagada kõigi võrdsus ja tuleb tagada ka vaba liikumine erinevate liikmesriikide tootjate vaba liikumine. aitäh! nüüd said kõik sõna, kes sõna soovisid ja nüüd anname siis sõna külalisele lühidalt vastamaks kui te soovite ka e-kirja teel küsimustele vastata, siis see on vägagi teretulnud, ma eeldan, et saadikud on sellega nõus, sest põhjalikult vastata nüüd kõikidele nendele küsimustele ei ole tõesti meil ajaliselt võimalik. All, uh, I... aitäh! esiteks võtan ma teadmiseks, et kõik siin toetavad lihtsustamist, see on väga hea sellepärast et valitseb ka skepsis, et kas seda üldse peaks tegema, kuid ma leian, et seda peab tegema, selleks on õige aeg, me teeme koostööd teiega. muidugi on ka palju küsimusi, mis esitati, mis näitavad seda, et me peame täpsemalt selgitama, mida me siin teeme. me kindlasti korraldame ka tehnilised kohtumised raportööridega, me teeme seda jätkuvalt ja ma arvan, et see annab võimaluse ka vastata mitmetele tehnilistele küsimustele ma tahaksin siiski lühidalt vastata mõnedele küsimustele ka praegu, aga muidugi me vastame põhjalikumalt konkreetsematele küsimustele hiljem. kõigepealt toetuste teema, toetusõiguse teema. ma saan öelda, et liikmesriigid ise otsustavad, kas nad säilitavad seda süsteemi, kaotavad selle üldse, milline see süsteem on. ja on ka mõned põhjused, miks liikmesriik võiks valida nii või teisiti need sõltuvad liikmesriigi enda poliitikast. mõnikord on liikmesriigi poliitika selline, et see meeldib kõigile talunikele ja nad soovivad selle jätkumist ja mõnikord on nii, et süsteem jääb paika sellepärast, et talunikud seda toetavad, see on poliitiline põhjus. muidugi tuleb arvestada iga liikmesriigi enda konteksti, kuid tegelikkuses on uus süsteem siiski väga palju lihtsam. kui liikmesriik tahab seda kasutada, siis ta kasutab seda. kui ta soovib lihtsamat süsteemi, siis ta valib selle ja kõigi elu muutub sellega lihtsamaks. me võime vaadata seda ka detailsemalt, et mida siis liikmesriik valida saab. räägiti ka natsionaliseerimise ja renatsionaliseerimise ohust ja sellest, et talunikke ei kohelda enam võrdselt. ma arvan, et me püüame kehtestada ikkagi uut süsteemi ja kehtima jäävad ju ka Euroopa Liidu reeglid, mis tähendab seda, et ühtne põllumajanduspoliitika tõesti on ühine. see tähendab, et reeglid rakenduvad ühteviisi kõigile ja nende täitmist kontrollitakse kui me võtame vastu uue ÜPP strateegia, siis me kontrollime äh, kindlasti, mismoodi reegleid täidetakse. mis puudutab talunike võrdset kohtlemist, siis kõik, äh, mis liikmesriigid välja mõtlevad, peab igal juhul vastama WTO reeglitele ja seda me ka kontrollime. samuti kontrollime me seda, kas äh, liikmesriikide ettepanekud lähevad kokku põhireeglitega, mis ÜPP-l on, sest ühise põllumajanduspoliitika reeglid äh, lepitakse ju kokku Euroopa Liidu üleselt. näiteks äh, tõhustatud tingimuslikkus. selle puhul on olemas reeglid, mis on ühised, aga neid reegleid saab kasutada vastavalt äh, kohalikule eripärale. me oleme seisukohal, et sellised ühised aspektid, mis meil on, tagavadki selle, et ühine põllumajanduspoliitika jääks ühiseks või ühtseks peale selle on need reeglid mõeldud selleks, et me saavutaksime kõik ühed ja samad eesmärgid ning eesmärkide saavutamise mõõtmine eh, põhineb teatud kindlal süsteemil. kõigepealt, eh, kui me kin-, määrame kindlaks, vabandust, kui me kiidame heaks ÜPP plaani, siis eh, me ka vaatame, et kõiki reegleid oleks ühtemoodi ja samaviisiliselt täidetud muidugi me ka selgitame liikmesriikidele neid ettepanekuid põhjalikumalt ja ütleme, millised on liikmesriigi õigused ja see tähendab seda, et liikmesriik ei saa teha mida iganes, sest äh, siseriiklikke huve ei saa kaitsta Euroopa Liidu eelarve arvelt. me oleme praegu sellises olukorras, kus me räägime väga palju komisjoni lähenemisviisist ja komisjoni kontrollidest, audititest. aasta tagasi Siim Kallas juhtis äh, seda auditeerimistööd ja siis küsiti siit siin äh, komisjonis, et äh, miks äh, ei tehta, mis vahe on süsteemsel auditil ja konkreetsete tehingute kontrollil ja vastus on see, et kui ühte süsteemi on juba kontrollitud ja leitud, et see süsteem on tõhus, siis liigutakse üksikute tehingute kontrollile ainult siis, kui süsteem tegelikult ei toimi ja on näha, et probleemid võivad olla praegu me hakkame kontrollima kõigepealt äh, süsteemi taset, et näha, kas süsteem on õige, kas reegleid üldiselt äh, täidetakse õigesti, kuid äh, see ei tähenda, et me ei saaks kontrollida, mida liikmesriik edasi teeb. küsiti ka seda, mis siis saab, kui liikmesriik ei suuda neid eesmärke ja indikaatoreid täita. horisontaalses regulats-, määruses, vabandust, on ka kirjas, milliseid meetmeid konkreetselt saab sellistel juhtudel võtta selleks, et ennetada sellist olukorda, kus liikmesriik ei suudagi eesmärke täita. kuid lisaks neile meetmetele on olemas ka karmimad meetmed, eh, mida võetakse siis, eh, kui esimesed korrigeerivad meetmed tulemust ei anna ja need karmimad meetmed seisnevad selles, et maksed peatatakse. seega on võimalik Euroopa Liidu nii-öelda rahahoova abil liikmesriiki mõjutada. küsimusi oli muidugi väga palju ja ma olen valmis neile kõigile vastama. aga kui te lubate, siis ma vastan neile kirjalikult või emaili teel, kui te saadate need kirjalikult ja muidugi on võimalik korraldada ka tehniline kohtumine, kus neid küsimusi põhjalikumalt arutada. ja, aitäh, härra esimees, mul on kodukorda puudutav küsimus, ütleb härra Tess. ei saa olla nii, et komisjon saab tund aega kõneaega ja parlamendisaadikud kõigest viisteist minutit. niimoodi meil ei ole võimalik neid arutelusid pidada ja koordinaatorina nõuan, et tulevikus saadikutel oleks täpselt või vähemalt sama palju kõneaega, nagu oli komisjonil nas w następnej kadencji. järgmisel ametiperioodil vast. Proszę Państwa, przepraszam. palun vabandust, ütleb härra esimees. nüüd aga läheme me edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, juurde, milleks on teine päevakorrapunkt ja see puudutab Äh, põua olukorda Rootsist Portugalini. ja see puudutab äh, siis äh, selle suvist ilma ja seda, kuidas see on mõjutanud saagikust ja talunike sissetulekuid ja seda, et põua tõttu on kannatanud erinevate põllukultuuride tootmine ja ka loomasööda Ähm, tootmine ning et äh, Euroopa Komisjon on nüüd juba astunud esimesi samme, millest äh, meile kohe ka räägib härra Domitru, kellele ma annan uuesti sõna, kuid palun teid seekord mitte rääkida nii pikalt, piirduge veerand tunniga. aitäh, ma proovin siis teha väga lühidalt. aitäh, et annate mulle sõna, et ma saaksin teile selgitada seda olukorda ja ka seda, mida Euroopa Komisjon on teinud et liikmesriike aidata selles tõesti keerulises olukorras, mis meid sellel suvel tabas. ma tahaksin teile kõigepealt väga lühidalt näidata, mis Euroopas toimus, mismoodi ilm Euroopat mõjutas ja siis rääkida sellest, kuidas see omakorda mõjutas kuivsööda ja põllumajanduskultuuride tootmist ja siis ma räägin sellest, mida komisjon ja liikmesriigid on teinud ja mida nad peavad tegema juhul, kui seda olukorda kontrolli alla ei saada ja asjad ei parane. ja ma ma räägin lühidalt, ma olen selle ettekande teile ka saatnud, kõik ju teavad, et sellel suvel oli ilm väga keeruline, väga ekstreemsed olud valitsesid Euroopas. ja see puudutas siis täpsemalt kuumalaineid, kuumalained tabasid suuremat osa Euroopast, aga teisest küljest oli Euroopas ka teisi pro-, eh, probleeme, olid üleujutused, olukord oli justkui üle, ümber keeratud, põuased tingimused liikusid põhja poole ja üleujutused ähm, pigem lõunasse, aga mm, kogu Euroopa oli igatahes ekstreemsetest äh, oludest mõjutatud ja see muidugi ka mõjutas äh, põllumajandust. kõigepealt äh, kuumalainest, need siis leidsid aset juulis ja augustis ja lõppesid umbkaudu kahekümnendal augustil. kuumalaine mm, mõjutas ennekõike Põhja- ja Kesk-Euroopat, seal oli kuumalaine väga pikaaegne ja üldiselt oli keskmine temperatuur kuus kuni kaheksa kraadi kõrgem, kui ta tavaliselt suvel on. ja nendel aladel oli vihma kas vähe või ei olnud äh, üldse. me teame, et teatud Euroopa osades kestis äh, põud väga pikalt. mida see siis kaasa tõi? esiteks äh, mõjutas see karjamaasid, karjamaid ja kuivsööda tootmist ehk siis äh, heina tootmist äh, talveks. muidugi mõjutas see ka põllumajanduskultuure ning äh, viimased prognoosid on ka näidanud, et teraviljasaak sel aastal on kakssada kaheksakümmend neli koma üks miljonit tonni, mis on vähem kui seitse mis on seitse protsenti madalam viimase viie aasta keskmisest. see on tegelikult äh, kõige halvem prognoos Euroopas, mida me oleme näinud aastast kaks tuhat kaksteist. see on siis äh, saagi prognoos ja teravilja äh, tootmise kõige suurem langus esines Baltikumis, aga ka Poolas, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis ja Austrias oli probleeme ja kõige keerulisem on nisu olukord, sellepärast et seda äh, on nüüd kolmkümmend miljonit tonni vähem ehk üheksa protsenti on langus ja äh, ka otra mõjutas äh, põud äh, väga negatiivselt, nagu te näete, peaaegu sama halvasti on asjad kui pehme nisuga, te näete siit ähm, ähm, kaardilt samu alasid, ehk siis odra ja nisu olukord on sarnane. ja siis veel maisi kohta aga maisi äh, problemaatika on pisut keerulisem, sellepärast et Kesk- ja Ida-Euroopas äh, ja Lõuna-Euroopas olid tingimused head, kuid põhjas äh, halvad. kõigepealt siis, kuidas mõjutab see olukord hindu? me oleme näinud, et söödanisu hind on juba tõusnud Ehm, augustis eh, näiteks eh, Poolas neliteist protsenti, aga Prantsusmaal isegi nelikümmend kolm protsenti. ja sama siis puudutab ka toiduniisu ja taliniisu, kaheksateist protsenti Ühendkuningriigis, eh, kakskümmend kuus protsenti Prantsusmaal on hinnad juba tõusnud ja see hinnatõus on määratud kompenseerima talunike kaotust, kuna saak on ju väiksem, aga see ei ole praegu veel mõjutanud tarbijahindu. mis puudutab kvaliteeti, siis eh, sööda niisu kvaliteet Saksamaal, Inglismaal on hea, kuid Bulgaarias ja Rumeenias eh, eh, küsitav mida on komisjon teinud? komisjon on tegutsenud väga kiiresti, me vaatame, mis liikmesriikides toimub, oleme seda jälginud alates mai algusest, mil kuuma, mil probleemid algasid ja me oleme olnud pidevas kontaktis erinevate ministeeriumitega, meil on olnud erinevad tehnilised kontaktid, nii et me oleme olukorraga kursis ja kõigepealt tahaksime me rääkida sellest, mis siis on olemas kõigepealt olemegi me öelnud liikmesriikidele, mis on juba olemas, mida saab kasutada. me oleme selgitanud liikmesriikidele, et nad saavad kasutada kõiki meetmeid, mis on olemas maaelu arengu all. me oleme andnud palju paindlikkust rohestamise vallas, kuid lisaks sellele on ka lisameetmed ja me oleme juba ette näinud esimese erandite laine rohestamise vallas selleks, et äh, lahendada kesamaa äh, probleem ei ole võimalik jätta kesa niitmata, kui valitseb äh, söödapuudus ja lisaks on meil ka teised erandid. see puudutab ettemakseid, on lubatud teha siis ettemakseid suuremas summas ja varem ja lisaks on ette nähtud täiendavad äh, rahastamiserandid liikmesriikidel on võimalik anda ka riigiabi, äh, kokku kuni kaheksakümmend protsenti kahju suurusest on võimalik siis riigil kompenseerida ja siia alla läheb ka kuivsööda ostmine ning loomulikult saab anda ka de minimis riigiabi, mis tähendab seda, et ühe taluniku kohta tohib välja maksta kolme aasta peale kuni viisteist tuhat eurot eh, ilma selleks luba taotlemata siis on olemas maaelu arengu vallas selline meede nagu eh, põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamine kuni sada protsenti, näiteks eh, uued külvid. lisaks on siis võimalik Äh, tunnust, tunnistada seda, et olud on erakordsed ja seega vabastada talunikud sanktsioonidest, siis on riski haldamise instrumendid, paljud liikmesriigid ütlevad, et neil on need juba olemas, näiteks tulude stabiliseerimise instrument või äh, vastastikused fondid, äh, kindlustusfondid, millest saab talunikele teha väljamakseid ja eh, lisaks siis veel maaelu arengukava muudatused, neid eh, peame tegema koos liikmesriikidega ja need eh, läbirääkimised peavad käima väga kiiresti. kui programmi muudetakse, siis abikõlbulikuks ei muutu kulud mitte sellest ajast, kui liikmesriik selle uue plaani esitab, vaid sellest ajast, kui vastav sündmus aset leidis nii et esimesel, äh, vabandust, neljateistkümnendal äh, augustil võtsime vastu siis esimese otsuse, mis puudutab kesamaad ja mis lubab äh, liikmesriikidel vastavaid, ähm, vastavaid alasid siiski niita või kasutada karjamaadena. samuti on võimalik, ähm, samuti on siis võimalik anda ka teist tüüpi erandeid, millest me rääkisime täna ja mis puudutab kuivsööda tootmist ja mis lubab liikmesriikidel ähm, muuta talivilja külvamise perioodi. sellepärast, et äh, külvikord ei saa olla selline, nagu ta tavaliselt on, kui ilmastik on selline nagu sellel aastal. me peame kohanduma ilmaga ja me peame ka oma otsused ümber vaatama vastavalt sellele, milline on reaalsus. aga me oleme liikmesriikidele öeldud ka, öelnud ka seda, et nad saavad kasutada nõndanimetatud force majeure meedet, mis tähendab äh, seda, et nad kinni, et nad kuulutavad välja eriolukorra ja see tähendab seda, et talunikke ei sanktsioneerita kohustuste täitmata jätmise eest ja samuti oleme me siis rääkinud sellest, et äh, erandit saavate liikmesriikide nimekirja saab äh, pikendada, seda arutame täna ja loodame juba enne septembrikuu keskpaika võtta vastu uued erandid, et liikmesriigid saaksid hakata neid kasutama. ka ettemakseid arutame me täna otsemaksete äh, ja maaelu arengu komisjonis ehk siis otsetoetused võiksid minna viiekümnelt protsendilt seitsmekümnele ja isegi kaheksakümne viiele ja need tuleks välja maksta kuueteistkümnendaks oktoobriks, mitte esimeseks detsembriks eh, nagu tavaliselt, ehk siis eh, raha makstakse rohkem ja varem kui tavaliselt, eh, et talunikel oleks võimalik oma oma sularahakriisi või üldse rahakriisi kuidagi leevendada. meil on mitmeid liikmesriike, kes on ettemakseid taotlenud ja kui me nüüd liidame esimese ja teise erandi, ettemaksete erandi ja rohestamise erandi, siis on umbes neliteist huvitatud liikmesriiki. kui on veel liikmesriike, kes vajavad lisaabi, siis peavad nad sellest soovist märku andma ja me paneme need kirja komisjoni ettepanekusse, seejärel võetakse vastu otsus. samuti me palume kõigil liikmesriikidel meile juba homseks anda teada, milline on nende olukord nüüd ja siis saame me läbi viia uue hinnangu, et näha, kas nad vajavad mingeid lisameetmeid ja kas see, mida seni on tehtud, on piisav, aitäh. meil on päris palju sõnavõtusoove, kõigil on minut aega ja nii nagu andsite kõigepealt märku, härra Vaits kõigepealt, aitäh, esimees komisjon tõesti seekord väga kiiresti ja väga tõhusalt reageeris ja tõesti Euroopa põllupidajate nimel tänan komisjoni, aga te võitlete siin sümptomite vastu. huvitav on aga vaadata seda, kuidas me tulevikus saaksime vähendada kliimamuutuste mõju põllumajandusele, milliseid meetmeid, ennetusmeetmeid saaksime me välja töötada, kuidas see toet-, mõjutab ka näiteks uusi toetusmeetmeid näiteks huumus äh, mullas, kas me oleme nüüd lõpuks aru saanud, et mida rohkem on huumust, seda lihtsam on meil säilitada vett mullas? kas me oleme aru saanud, et äh, kunstväetiste asemel tuleks looduslikku väetist kasutada, kas me oleme aru saanud, et meil on üha raskemad masinad üha suuremates põllumajandusettevõtetes ja sellepärast äh, on meil siin probleeme ka mullatihedusega. me peaksime kasutama kergemaid traktoreid selleks, et oleks võimalik mullas rohkem äh, vett säilitada. kuidas on meil uued äh, agrokaitsesüsteemid välja töötatud, kas me kavatseme siin erinevaid kultuure kasutada? ma loodan, et me lõpuks selle suvega nägime, et meil on vaja midagi ette võtta. Merci, monsieur le président, merci d'avoir inscrit suur aitäh, härra esimees. esiteks aitäh, et te panite selle küsimuse täna päevakorda. härra direktor, see kontakt, äh, see side äh, teie eelmise ettekande ja praeguse ettekande vahel jääb natukene ähm, küsitavaks. Te rääkisite georuumilistest andmete küsimus äh,, kogumisest ja äh, nüüd sellest, et liikmesriigid peavad ise neid äh, andmeid koguma ja saatma, miks on siis niimoodi, et kui teil on need andmed tegelikult olemas, te neid nagu, nagunii kogute, tuleb äh, põua kohta andmed anda veel eraldi, kas komisjon ei võiks neid ise koguda ja ise kohe võtta vastavaid meetmeid, teha vastavat otsust? miks me peame ootama, miks me peame aega kulutama? miks peavad talunikud ootama neid komisjoni otsuseid? ja kui nad ei suuda tingimusi täita, siis äh, saavad nad veel ka äh, karistatud. miks äh, peab see nii olema? võttes arvesse, mis sel aastal toimus, miks on vaja, et kulutatakse nädalaid, kulutatakse sadu kilogramme pabereid, enne kui midagi tehakse, kui tegelikult satelliidiandmed on olemas, aitäh! proua Delaie. aitäh, härra esimees mina tahaksin rääkida põhimõtteliselt sedasama, mida rääkis juba minu kolleeg. põllumajandustootjad on ju kliimamuutuste esimesed ohvrid, nemad on peamised ohvrid. ja tõepoolest, te rääkisite eelmise ettepaneku ja e-, ettepan-, eelmise ettekande raames te rääkisite nii majanduslikest kui teistest meetmetest härra Robe järgmisena. ja aitäh, härra esimees, olukord Leedus on väga keeruline, eelmine aasta olid meil, oli meil pikk vihmaperiood, saak oli viiskümmend protsenti väiksem kui muidu, sellel aastal põud ja jällegi saak väiksem. mul on sellepärast küsimus. on täiesti selge, et saagi ostjad ei soovi järele anda, on lepingulised kohustused teatud hulgal äh, Äh, teravilja ja muud äh, muid kultuure müüa, kas on nüüd võimalik, et me ei pea lepingutest kinni ja, ja ikkagi talunikke ei karistata? Padar. ja me ei oska arvata, et kas need ehmatavad aastad ka jäävad, kas need äärmused on ka tulevikus või mitte. igal juhul on see pannud ka paljusid talumehi, kes on skeptilised kas või kliimamuutuste suhtes kuidagi asju järele mõtlema. ja kõik need operatiivtasandil meetmed on ääretult olulised, mis sellel aastal on toimunud aga nüüd ka uue põllumajanduspoliitika arutelu raames siiski see, mis puudutab äh, riskijuhtimist ja see, et kuidas äh, tulevikus sellistes keerulistes oludes niimoodi hakkama saada, et alati ei peagi kohe kiiresti jõudma e-, Euroopa Komisjoni juurde. ja selle asja juures äh, on ääretult oluline ka see, et paratamatult on liikmesriikides ka neid talumehi, kes tulevad toime nii kuuma kui märjaga et nõuandeteenistus ja uutes oludes toimetulemise õpetused, see, et kuidas ja, ja millisel viisil siis olla uuteks äh, rasketeks väljakutseteks äh, valmis, et see on kindlasti teema, mida tuleks uue põllumajanduspoliitika äh, siis planeerimisel silmas pidada. Pan poseł Des. Herr Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte hier auch ansprechen, dass jah, aitäh, härra esimees, tõesti, põud on väga erinev, mina olen pärit piirkonnast, kus isegi ühel põllul oli olukord väga hea, seal oli näha, et viimasel kolmekümnel aastal ei ole nisusaak olnud nii suur ja samal ajal kümme kilomeetrit eemal järgmisel põllul oli saak viiskümmend protsenti väiksem kui tavaliselt, nii et tõesti ma ei tea, äh, kuidas nüüd liikmesriikides olukord on, aga ma sain aru, et komisjon ei ole valmis äh, Saksamaa ettepanekut vastu võtma, mis puudutab seda, et me maksude kaudu saaksime natukene seda siseriiklikku olukorda tasakaalustada ja volinik äh, Hogan on siin nõudnud ka äh, sööda kasvatamist, isegi siis, kui meil oleks võib-olla rohkem vaja kasvatada toiduvilja ja meil siin tõesti äh, keelati ära ka äh, taimekaitsevahendite kasutamine ja see on ka väga problemaatiline ja olukord on tõesti väga erinev, meil on olnud ka aastaid, kui tõesti aprillist oktoobrini pole mitte midagi eh, sadanud ja ikkagi on hakkama saadud, nii et eh, olukord on erinev. järgmisena härra Valkarsel, palun. aitäh. kuni kaheksakümmend protsenti abist on olemas kuni kaheksakümmend protsenti on võimalik eh, välja maksta talunikele, kes on kannatanud põua tõttu ja on võimalik äh, kasutada ka nüüd ka ökoloogilise kasutuse eesmärgiga alasid teistel eesmärkidel. komisjon räägib kogu aeg äh, kestlikkusest ja keskkonnast. aga nüüd oleme me jõudnud äh, sellisesse ajajärku, kus Lõuna-Euroopa kannatab eriti tõsiselt. me peame mõtlema, mida siis teha põua ja kõrbe, kõrbestumise osas mida tuleks ette võtta. ja me ei peaks rääkima ainult lähimusest, sellepärast et tegemist on riskiga, mis mõjutab absoluutselt kõiki, aitäh! Annis Raier, aitäh, esimees, suur tänu komisjonile kõigepealt, sest tõesti vaatasin, mida komisjon tegi ja Hollandi puhul te tõesti väga õigeaegselt äh, sekkusite ja pakkusite välja meetmeid ja talunike organisatsioonid äh, näitasid, et tõesti on võimalik olukorda lahendada, aga praegusel hetkel meil on äh, väike kriis, meil ei ole siin mingit katastroofi, aga me näeme, et tõesti pii-, meil on siin probleemi piima, maisi ja õuna tootmisega. Äh, aga me ei ole üldse rääkinud äh, karjakasvatusest ma olen kuulnud, et äh, Brasiiliast ja Ameerikast äh, ei tule meil ka piisavalt liha ja tõesti see, meil on liiga vähe aega selleks, et äh, seda olukorda siin läbi arutada. meil Hollandis ei ole korralikku katastroofifondi, ma tean, et teistes riikides on need olemas, nii et me tõesti peame siin rääkima sellest, kuidas me saame kogu Euroopas võidelda põllumajandussektori eest. proua Müller, jah kahjuks tõesti põuaolukord erinevates riikides on erinev, me oleme kuulnud talunikelt, et nende olukord on tõesti väga raske, nad peavad äh, loomad tapamajja viima ja ka tapamajadel pole enam äh, võimekust, äh, nii et tõesti, olukord võib olla teatud piirkondades väga äärmuslik. mina olen aga veendunud, et komisjon tegutses õigesti ja kasutas ära kõiki erinevaid võimalusi kuid minul tekib siiski küsimus, et kuidas siis liikmesriigid äh, oma kohustusi täidavad. samamoodi see maksuõiguse küsimus, et äh, kuidas seda kasumit nüüd äh, nii-öelda siluda, ma tean, et komisjon lükkas selle ettepaneku tagasi, aga on liikmesriike, kes seda siiski teevad ja Omnibuse raames meile öeldi ja lubati ka, et kui tulud vähenevad kakskümmend protsenti juba siis on võimalik tasakaalumakseid teha Saksamaa nüüd ütles kolmkümmend protsenti võrreldes viimase, vaadates olukorda viimase kolme aasta jooksul. meie jaoks on tõesti väga tähtis, et me talunikke aitaksime. me peame tõesti otse maks-, toetuste väljamaksmist ettepoole tooma selleks, et talunikud saaksid vahendeid kiiremini. aitäh, järgmisena härra Viegas. Bom, venho eh, testemunhar a situação. Aitäh ma nägin ise oma silmaga sel aastal, mida äh, põud teeb. tegelikult algasid rasked tingimused isegi juba märtsis või aprillis äh, mõnedes äh, kohtades. ja seetõttu tuleb öelda, et paljud talunikud on kõvasti kannatanud, otsetoetused ja rohestamiserand ei aita piisavalt nendes piirkondades, kus on väga palju väiketalunikke. ma tahaksin, et te annaksite meile tõelise vastuse, tõelised lahendused eriti mis puudutab kahjude kompenseerimist ja ka veehaldussüsteeme, ehk siis kuidas vett paremini kasutada, võttes arvesse, et vihm sajab väga ebaregulaarselt. proua Vautmans, palun. aitäh, esimees. ma ütlen, tõesti on olukord väga dramaatiline Euroopas ja ka põua jälgimise institutsioonid on seda öelnud. siin räägitakse, et, et toetust on võimalik maksta kolme aasta jooksul ja me oleme näinud, et viimastel aastatel on meil olnud väga palju katastroofe. eriti kui vaadata, milline on olukord olnud Belgias ja ma tahan tõesti teada, kas meil on võimalik seda de minimis reeglit suurendada ja teiseks, mida te olete veel kavandanud äh, ma tean, et te kavandate, aga ma võin teile öelda, et olukord kohapeal on dramaatiline ja me peame tegema rohkem, me peame tõesti loomingulisemalt lähenema sellele küsimusele. me peame hoolitsema selle eest, et põllumajandussektor Euroopas jääb äh, püsima, meil on vaja nüüd konkreetset abi anda talunikele, sellepärast et tõesti suvi oli liiga kuiv. aitäh, järgmisena kolleeg Dos Santos, palun. direktor, ka mina olen Portugalist saarestikust ja meil tõepoolest algasid probleemid juba märtsikuust, nagu ütles härra Viegas, ja seetõttu on meie probleemid palju ulatuslikumad, kohalikud omavalitsused on nendega alustanud ka tööd Asoorid, äh, Asooridel toodetakse ju äh, teravilja, toodetakse ka piimatooteid, meil on põllumajandus väga oluline ja seetõttu on talunikud äh, kaotanud suure osa oma sissetulekust, sellepärast et ka meid tabas põud. kui me vaatame aastat kaks tuhat seitse, siis olid meil samuti väga suured probleemid, millele lisandusid ka metsatulekahjud. meil on lisaks sellele olnud ähm, ka pinnase erosioon meil on mitmeid väga tõsiseid probleeme, mille tõttu saagikus äh, kannatab ja seetõttu me tahaksime kindlasti pidada pikema põuateemalise mõttevahetuse ja öelda, et äh, me ei saa vaadata põuda ja vihmasaju probleemi eraldiseisvatena, sest tõepoolest vihma kas ei saja üldse või sajab liiga palju ja see puudutab kõiki, aitäh! ma arvan, et on väga vähe küsimusi meid niimoodi lõhestavad siin põllumajanduskomisjonis. me ütleme, et me oleme ühel arvamusel, aga tegelikult me ei ole ühel arvamusel. meile hulgas on neid, kes leiavad, et me jätkame täpselt siia, nii nagu siiamaani ja kui tuleb katastroof, siis küll Brüssel maksab või liikmesriigid maksavad. on aga teisi liikmeid, kes siin tahavad äh, näidata, et me peame kurssi muutma ka selles osas, kuidas me põllumajandusse suhtume, kuidas me põllumajandust, keskkonda, ähm, keskkonnapoliitikas äh, käsitleme. me ei ole siin ühisel arvamusel ja siin on neid, kes ei taha oma arvamust muuta ja kui on katastroof, siis nõuavad ainult raha, aga see ei ole jätkusuutlik. aitäh, järgmisena härra Puuda, palun. aitäh, mina teen väga lühidalt me peaksime rääkima järgmistest aspektidest. põud algas tõepoolest juba aasta alguses ja see muutis keeruliseks külvi. seejärel hakkas aga sadama kõvasti vihma ja me ei saanud saaki ära koristada, nii et tekkisid probleemid nii äh, sööda kui ka toiduks tarvitatava teraviljaga. meil on vaja selliseid mehhanisme, mis lubaksid talunikel osta kuivsööta juba varem. täpselt nagu kolleegid ütlesid, nii arvame ka meie et äh, varasemad äh, maksed, otsemaksete toomine ettepoole oleksid head äh, meetmed, sest need aitaksid talunikke, aitäh! Yes, thank you very much! suur aitäh, härra esimees, aitäh ka Euroopa Komisjoni esindajale selle ettekande eest. nagu kolleegid juba ütlesid, näeme me, et riskihaldusmeetmed on tõesti väga olulised ja loodetavasti tulevikus need meetmed on meil olemas teiseks äh, räägiti siin pinnase kvaliteedist ja sellest, et ka sellega tuleb tulevases äh, uues äh, ühises põllumajanduspoliitikas arvestada aga peale selle on oluline aru saada, et pole oluline, kas tegemist on tavatootmise või mahetootmisega, probleemid tulevad ikka ja seetõttu on vaja paindlikkust mulle meeldib see, mida Põllumajanduse peadirektoraat on teinud, et reegleid muuta paindlikumaks, aga meil on ikka veel väga palju vastutus, vastutust puudutavaid reegleid ka Keskkonna peadirektoraadis. näiteks see periood, mille jooksul on võimalik teha taotlused oma maa kohta, see, see äh, kuupäev on ju kindel kuupäev, aga kui selleks ajaks ei ole ähm, taimed veel tärganud, siis tegelikult muutub kõik mõttetuks ja teiseks äh, künni ähm, erand pärast teatud kuupäeva ei ole kündmine enam lubatud, aga tegelikult, äh, kui ilmastik on raske, siis võiks ju olla nii, et söödakultuurid pannakse hiljem maha ja külvata ja künda on vaja hiljem, aga reeglid seda ei luba nii et äh, me peaksime need reeglid ära muutma, enne kui tuleb teine samasugune suvi ja teised äh, probleemid. Um, aitäh, ma tahaksin omalt poolt äh, kiita komisjoni selles osas, et komisjon ikkagi reageeris minu meelest kiiresti ja ka mõistlikult ja näiteks Iirimaa on küll väike riik, aga sellest hoolimata ka meil need probleemid on piirkonniti väga erinevad. küll aga tuleks mõelda sellele, milline on pikaajaline mõju, selle suve pikaajaline mõju kõik räägivad praegu sellest, et kuivsööta tuleb hakata sisse osta, aga, sisse ostma, aga probleemid tekivad äh, ju ka siis, kui kõik korraga ostma hakkavad. peale selle teraviljakasvatus. siin komisjonis on mitmeid äh, liikmeid, äh, kes ei ole nõus sellega, mis te räägite, et saak oli küll halb, aga hinnad on ju kõrged. sellepärast, et see ei puuduta mitte ainult teraviljasektorit, vaid ka näiteks kartulikasvatajaid samas kõige olulisemad on ikkagi pikaajalised meetmed, sest kui ekstreemne ilmastik muutub tavapäraseks, siis äh, me ei saa ju elada lihtsalt äh, pidevas äh, kriisis, meil on vaja mingeid jätkumeetmeid. härra Caputo. see olukord näitab, et põllumajandus on tõesti esimene valdkond, mis langeb kliimamuutuste ohvriks ja samuti näeme me nüüd, kui olulised on riski haldamismeetmed riski haldamismeetmeid äh, tuleb äh, paremini rakendada. komisjon on teinud äh, kõik endast oleneva, et seda probleemi lahendada ja teatud liikmesriike on ka aidatud. minul on kaks küsimust. esiteks, see probleem on väga laiaulatuslik, ka minu liikmesriik on kannatanud kas on ette näha mingisuguseid meetmeid nende liikmesriikide aitamiseks, keda veel aidatud ei ole ja kas komisjon on kontaktis kõigi liikmesriikidega? kas augusti alguseks olid teada seni kantud kahjud? see raport, mida praegu koostatakse, kas see võiks olla aluseks uute meetmete rakendamisel liikmesriikide toetuseks? Uh, about four and a half years ma arvan, et selle nelja ja poole aasta jooksul, mis ma olen siin olnud, oleks iialgi küsitud nii palju sõna, et oleks esitatud nii kiiresti sõnasoove, kui küsitakse, kas keegi rääkida tahab ja põhjus on lihtne. põud on mõjutanud kõiki kogu Euroopas ja kõik me tahame rääkida sellepärast, et me tahame midagi teha talunikud, kellel on maa, kannatavad kõikjal ja nemad tahavad, et meie midagi ette võtaksime. meil on vaja lühiajalisi ja ka pikaajalisi lahendusi ja mina tahaksin komisjonilt küsida järgmist. kui teie praegused ettepanekud ÜPP osas oleksid juba jõustunud, siis mi-, mida see muudaks? kas siis saaksime aidata kiiremini liikmesriike sellises olukorras nagu praegune? ja millised oleksid siis pikaajalised meetmed või pikaajalised plaanid, millega talunikke aidata ja millega leevendada kliimamuutuste negatiivset mõju, eriti kui me vaatame põllumajanduslikku metsa ja sellega seonduvaid meetmeid. millised on teie plaanid? proua Koševska. Ehm, panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Pochodzę z Polski, kraju, w którym pra-. aitäh. mul on samuti üks küsimus ma olen pärit äh, Poolast ja seal ka põud mõjutas väga paljusid riike. Äh, eelmistel aastatel äh, oli probleeme tormidega ja eile eelarvekomisjonis otsustati eraldada kaksteist miljonit aga see raha ei ole jõudnud ikka veel talunikeni, kuigi torm oli juba eelmisel aastal ja talunikud ootavad ikka veel raha. kaheteistkümnendal juunil tegi, juulil tegi Poola tõu-, põuatoetuse taotluse ja kas komisjon on nüüd konkreetseid meetmeid äh, välja töötanud selleks, et vastata Poola ja ka teiste riikide taotlustele. me oleme juba üle aasta oodanud, millised konkreetsed meetmed äh, on ette nähtud. härra Nikolson. Uh, suur aitäh, vabandust, härra esimees. jaa, põud on kohutav ja kui kuulata erinevaid lugusid, siis on tõesti kohutav, aga minu koduriigis ei olnud põudprobleem, me saime liiga palju vihma äh, ja võib-olla härra Fällingen võib ka seda öelda, et eelmise aasta juulikuust äh, kuni selle aasta maikuuni sadas kogu aeg. Äh, talunikel oli olukord väga keeruline äh, ja me ei saanud isegi sõnnikut põllule panna, kui see on väga keeruline olukord ja talunikud ei peaks olema äh, olukorras, kus äh, kuupäevadel, mis ei ole ette nähtud, ei saa enam teatud töid teha, peab olema paindlikkust. Äh, ma olen siin olnud pikka aega ja ma olen näinud seda pikka aega, et ühesugune lahendus ei sobi kogu Euroopale, kõikidele Euroopa osadele ja me peame näitama üles paindlikkust. ja mina leian, et selle talvel saame, saab meil olema tõsiseid äh, probleeme loomasöödaga. suur aitäh! järgmine kõneleja. suur aitäh, lugupeetud esimees. eelmisel nädalal Le Monde'is oli äh, art-, üks artikkel Berliin äh, teatas kolmapäeval Äh, äh, rahast äh, Saksa talunikele pärast Äh, kuid kestnud äh, põuda, mm, väga paljud talud äh, sattusid ohtu seetõttu ja seetõttu määrati neile siis raha. ka Prantsusmaal on see probleemiks olnud, Saksamaa ja Rootsi on oma toetusplaanid juba ette näinud, konsulteerides naabritega, mina tahaksin teada, et kas komisjon jätab iga liik-, riigi lahendada need probleemid suur aitäh kõikide nende küsimuste eest. ja nüüd on sõna teil, härra direktor. suur aitäh. alustan konkreetsematest küsimustest. kõigepealt, kas me oleksime sellises olukorras, nagu me praegu oleme, kui me oleks seda praegust ÜPP reformi ettepanekut juba kohaldanud? ma arvan, et paindlikkus oleks olnud liikmesriikide kätes, nad oleks saanud kohe reageerida Nad ei oleks pidanud paluma Brüsselil äh, otsus langetada äh, ning äh, mm, nad oleksid saanud võimaldada selle kaheksanädalase perioodiga natukene mängida, panna tegevused sobima olukorraga, ehk siis see on see, mis muutub, kui me selle meiepoolse ettepanekuga edasi läheme. liikmesriigid saavad otsustada paindlikkuse alusel vastavalt oma riigis valitseva olukorrale. me mm, Äh, Brüsselis on praegu äh, pikaajaline mm, menetlus ette nähtud, kus peab läbi käima, seda enam tulevikus olema ei saa, liikmesriigid saavad ise otsustada. siin esitati ka küsimus, äh, kas komisjon tegutses piisavalt kiiresti või mitte. ma arvan, et me seirasime seda olukorda algusest peale hoolega ja me oleme võimalikult kiiresti langetanud otsuseid, kuid me siiski tahame, et liikmesriigid meile ütleksid, et nüüd on meil probleem ja nüüd me tahame esitada taotluse selleks, et oleks erandiks. me Mm, et, äh, et anname erandeid ka kliima- ja keskkonnameetmetest, me peame samas aga kliima ja äh, energia, äh, kliima ja keskkonna vallas ka oma eesmärke täitma, me peame väga tähelepanelikult mõtlema, mida me teeme, mida me oleme teinud ÜPP raames, me peame samas kõigele vaatama, kaitsma siiski ka keskkonda ja piirama kliimamuutusi esitati ka konkreetne küsimus, äh, mis puudutab äh, loomasöödavarusid. jah, me tegeleme sellega ning äh, meil on Euroopas tegelikult piisavalt sööta. Õnneks on varusid kogunenud loomasööda vallas Euroopas, see tähendab seda, et suurt ohtu praegusel hetkel ei ole kui äh, olla proaktiivsed ja reaktiivsed, äh, siis ma arvan, et äh, me peame ÜPP-le andma rohkem instrumente selleks, et riskijuhtimisega tegeleda. meil on vaja, et talunikud oleksid piisavalt suutelised ennast kaitsma äh, ja seetõttu me tahame riskijuhtimise instrumente suuremal määral kasutada, me peame veenma talunikke ja äh, asutusi, et neil on neid instrumente vaja. kui nagu loomakasvatajad äh, saaksid seda kasutada, nad saaksid kohe taotleda toetust selleks, et äh, seda probleem lahendada, kuid äh, kahjuks väga vähesed riigid seda finantsinstrumenti said kasutada, me oleme äh, riskijuhtimisinstrumenti ja stabiliseerimisinstrumenti teinud muudatusi, et nad äh, muuta paremaks ja me loodame, et liikmesriigid saavad kasutada neid paremaid instrumente. Äh, kuid äh, ÜPP raames me peame kliima- ja keskkonnaküsimuste tegelemisega olema mm, tõsiseltvõetavad, me peame midagi tegema, me peame süsteeme edendama mis juba praegu keskkonnale ja kliimale kasu toovad ja me peame mm, tõsiselt tegutsema selles vallas nüüd komisjoni tegevus, jah, loomulikult liikmesriikidel on ähm, teatud elemendid juba olemas, meie oleme selgitustööd teinud kahepoolselt liikmesriikidega, me oleme öelnud neile, et teil juba on instrumendid olemas, kasutage neid. näiteks force majeure'i äh, instrumendi kasutamine, see on juba olemas. kui talunikud ütlevad, et äh, force majeure on olemas äh, meie puhul ja seetõttu tuleks nad vabastada trahvidest, karistustest. ja mm, ja nüüd, eh, kui eh, force majeure kehtib eh, teatud piirkonnale, siis me peame ära kaotama selle halduskoormuse, bürokraatia, mis nõuab seda, et kõik talunikud peavad läbima sama pika menetluse, protseduuri ja nii edasi. me peame tagama selle, et talunikud sellises erandlikus olukorras ei saaks karistada rohestamisnõuete mittetäitmise eest kui me räägime eranditest, siis me peame vaatama erinevaid olukordi me tahtsime ähm, võimaldada talunikele ähm, kasvatada rohkem loomasööta, anda neile erandeid rohestamise all selleks, et äh, seda teha ja neil on vaja ka paindlikkust ähm, erinevate kultuuride ka-, kasutamisel, vahekultuuride kasutamisel ja kasvatamisel, aga samas ei ole jällegi piisavalt aega siis talikultuuride äh, kasvatamiseks ja või siis äh, äh, vahekultuure kasvatada selleks, et kasutada neid söödana, mis tegelikult varasemalt ei ole olnud lubatud, sellega me praegu tegeleme ja ma arvan, et me oleme tegelikult piisavalt kiiresti reageerinud. Äh, ja me oleme kindlad, et me suudame selle kõigega valmis saada enne teist erandit, esimene on juba vastu võetud ja me tahame suurendada ka ettemakseid avansse. esitati ka küsimus, kas me hindame olukorda, jah, loomulikult äh, komisjon on pidevas ühenduses liikmesriikidega, homme on tähtaeg, äh, kõik liikmesriigid saavad meile anda teada olukorrast ja vastavalt sellele infole, mis meile edastatakse, konsulteerime liikmesriikidega, hindame olukorda ja vaatame, et kas me saame veel midagi ette võtta. ja ma annan teile sellest kindlasti ka äh, teada suur aitäh! ma usun, et eh, liikmed tahtsid teada, kas Euroopa Liidu poolt on tuge loota eh, eh, mitte ainult otsemaksete varem maksmise näol, vaid ka näiteks lisaraha näol, et kas seda on võimalik pakkuda? seda sellepärast, et liikmesriikide eelarved et ei võimalda seda lisatoetuse maksmist, härra Roope. suur aitäh. Te võib-olla ei kuulnud küsimusi äh, kõiki. Äh, kas talunik, äh, kes ei saanud saaki koristada, kuid kellel on siiski lepingud, kas ta saab nendest lepingutest kõrvale kalduda äh, Äh, selle force majeure'i tõttu, nende tingimuste tõttu. Äh, lepingupartnerid äh, nüüd nõuavad lepingus ette nähtud saagikogust, aga kui saaki ei ole piisavalt olnud, mida see talunik siis peab tegema? ja ma palun see küsimus esitada kirjalikult härra Dmitri, mul on veel üks konkreetne küsimus. väga paljud mahetootjad on öelnud, et neil ei ole ka piisavalt sööta ja et nad peavad traditsioonilistelt tootjatelt sööta ostma. kas need on siis ikka veel mahetooted, kui nad on kasutanud traditsioonilist toitu, kas siin tehakse mingi erand, nii et see küsimus vajab ka vastamist? One minute, please. ja teil on üks minut, palun. Yes, the question of. ja lisaraha küsimus komisjoni poolt, äh, ma räägin sellest oma volinikuga, ma praegusel hetkel ise sellele vastata ei saa. Äh, talunikud, kas äh, mm, nad ei pea täitma oma kohustusi, nad saavad trahvidest vabastuse meie poolt, aga lepingulised suhted on ikkagi lepingulised suhted ja need tuleb korda ajada vastavalt nendele lepingutele, mis nad on sõlminud ja see ei puuduta ÜPP-d. ja mis puudutab mahetalunikke, siis ma usun, et kui räägida mahepõllumajandusest, siis nemad saavad eh, ka erandite alt kasu saada, eh, näiteks suuremad ettemaksed näiteks, näiteks kehtivad ka neile. mis puudutab erandeid, siis äh, kui ne-, nemad kuuluvad ka selle rohestamise erandi alla, siis jah, nad saavad selle erandi, sellepärast et äh, mahetalunikud tegelevad ka rohestamisega ja seetõttu kehtivad neile ka samad erandid. suur aitäh, härra direktor, teile! meie sekretäriaat äh, võtab ühendust äh, koordinaatoritega ja nõunikega, ma arvan, et äh, me peaksime komisjoni presidendi poole pöörduma selle põua küsimuses. tegemist on tõesti väga suure ohuga Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimele. ja selles konkreetses olukorras, sel konkreetsel juhul viiesajast miljonist eurost ei piisa, on vaja veel lisaabi selleks, et liikmesriikide eelarveid toetada ja ma arvan, et me peame selle teemaga tegelema, pöörduma sellega komisjoni presidendi poole, et ta tegeleks selle probleemiga. ja me saame paluda ka lisainformatsiooni komisjonilt, võib-olla kui saada oma liikmesriikidest äh, üksikasjalikumat infot, on võimalik täiskogul ka äh, see teema tõstatada. veel lisaks suur aitäh teile, härra direktor, nagu ma ütlesin. Äh, tegemist oli teie jaoks kindlasti väga raske hommikupoolikuga. soovime teile kõike head, suur aitäh, et te siia tulite. suur aitäh koostöö eest. nüüd aga liigume edasi päevakorrapunkti number kaheksateist juurde. vabandust, seitseteist juurde. siiski äh, vabandame, äh, punkt kaheksateist tuleb järgmisena käsitlusele punktiga seitseteist, tegeleme veidi hiljem ja nüüd saab sõna härra Agnew, kes räägib meile teemal keskkonna ja kliimameetmete programmi LIFE kehtestamine. härra Agnew, palun, teil on sõna jaa, see on minu jaoks väga suur päev, ma siin koostan arvamust, aga samas on ka minu sünnipäev. Äh, ja tegelikult äh, mul ei ole kunagi varem olnud sellist äh, sünnipäevapidu, kus enamus külalistest ei taha, et mul oleks tore päev. see arvamus on palju vihakirju mulle toonud ja mm, ja ähm, mul on ka ähm, väga hea ekspert, kellega ma koostööd teen ja küsimuse saadame ka talle. ma tean tegelikult, et äh, Euroopas on äh, viimase kahe tuhande aasta jooksul kliimamuutused aset leidnud või kliima arengud ja kindlasti leiab muutusi aset ka tulevikus. aga mina ei ole nõus sellega, et tegemist on peatse maailma lõpuga mm, äh, kuid talunikud saavad panustada ilma paranemisse, võib-olla te üllatute Äh, kuid äh, äh, minu kodukoha ülikoolis on kliimaosakond ja seal toimus ka konverents, kus räägiti inimtekkelisest kliimamuutusest CO2 heitmete suurenemise tõttu maa atmosfääri. seitsmekümne seitsmendal aastal avaldati raamat jääaja kohta Mm, ja mina käisin seal üritusel kohal ja teadlased äh, vägagi tõsisel ilmel rääkisid seda, et kolmekümne aasta pärast on Ühendkuningriigis Vahemere kliima ja meretase äh, tõuseb vähemalt ühe meetri võrra, võib-olla isegi viie või kümne meetri võrra. ma neelasin selle pika alla ja hakkasin äh, turumnisu äh, kasvatama, mis tegelikult äh, kasvab väga hästi Vahemere kliimas, aga ma ei olnud väga edukas, sellepärast et kevadeti oli veel öökülma või sadas valel ajal vihma ja nii edasi, aga ma siiski ei lasknud ennast heidutada ja jätkasin oma tegevusega. ja nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sai kolmkümmend aastat läbi eh, ja suurt su-, soojenemist ei tulnud eh, ja aastal kaks tuhat kümme on hakatud rääkima kliimamuutustest eh, ja mina kaotasin kolmandiku suhkrupeedi saagist külma tõttu aga eksperdid ütlesid, et külma talve me enam ei näe, sellepärast et CO2 tasemed on nii kõrged ja kliimateadlased äh, East-Anglia ülikoolis vahetasid ka kirju äh, sellel teemal ja jätsid mulje, et statistilisi andmeid äh, on manipuleeritud selleks, et asju oma nägemusega sobima panna ja pärast seda muutus kliimamuutuste teema justkui religioonist, religiooniks ja äh, Äh, IPCC juht äh, ka oli tegelikult huvitatud taastusenergia sektorist, äh, kliimanähtused, mis iganes tüüpi nad siis ka oleks, on väidetavalt seotud CO2 heitmetega ja selles arvamuses koos Philip Fosteriga oleme me ähm, kliimamuutuse peamised põhjustajad välja toonud ja äh, Äh, me oleme näidanud äh, e-, satelliidmõõtmiste abil, et CO2 peamised kontsentratsioonid äh, on vihmametsade piirkonnas ekvaatori lähedal, kus inimtegevust praktiliselt ei olegi. kuid siiski on suurendatud eelarves selleks, et vaadata, kuidas vähendada CO2 heitmeid, eriti just taludest. see on tegelikult väga lihtne. meie mm, talunikud hoiavad maad kesas ja kasutavad traktoreid vähem aga tegelik äh, probleem on siin äh, eesmärk, kas see toob kaasa äh, kasu maailma kliimale kas selle eesmärgi nimel me oleme valmis ohverdama toidu tootmise, CO2 heitmed vähenevad neljasajalt osakeselt kahesajale ähm, ja see tegelikult toob kahju kaasa fotosünteesile omakorda ja tegelikult on tuldud välja ka uue tootega ehm, mida võib kutsuda nii-öelda krooksumoondajaks, see on väga uhke vidin, mis pannakse lehma nina otsa ja see eh, moondab metaani eh, ja muudab see vee arus, auruks, aga siin on kaks asja, kõigepealt eh, üks Äh, kasvuhoonegaas muudetakse kaheks erinevaks äh, ja teiseks see äh, mm, kõik toimub nagunii keskkonnas ja see vidin lihtsalt kiirendab seda protsessi ja lisaks toetati loomakasvatusprotsessi, kus aretati välja tõuge, mis oleks nii-öelda vähem saastavat keskkonnale aga tegelikult äh, võib äh, öelda seda, et kui loom toodab vähe metaani, siis tal on lihtsalt äh, ainevahetuse probleemid ja tegelikult peaks ta tapamajja viima, mitte et see oleks nüüd suur saavutus hoopis. aga komisjon on teinud ettepaneku ka kasutada rohkem valgutaimi, aga see tekitab omakorda ka probleeme kui komisjon eh, tõesti tõsiselt seda kõike mõtleb, eh, siis eh, ta peab võtma kasutusele ka või lubama kasutada GMO-de mm, kasutamise, sest seda on lihtsalt vaja, aga seda rohelised ei taha, roheline liikumine ei taha seda näha. siin on öeldud, et mm, talupidamine on kliimat muutnud, tegelikult on võtmesõnaks kohaldumine, me peame kohanduma muutustega Äh, ja äh, me ei tohi äh, raisata aega selle ärahoidmisega. järgmise aasta maikuus teie valimisringkondade talunikud ei rõõmusta selle üle, et nemad peavad oma tegevusi vähendama lihtsalt sellepärast, et maailma ilma mm, kaitsta, aitäh! suur aitäh, liigume nüüd arutelu juurde. jah, aitäh ka härra Agnew'le arvamuse eelnõu eest. järgmisel eelarveperioodil kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse on komisjon välja pakkunud, et äh, LIFE programmi jaoks peaks olema viis koma viiskümmend kolm miljardit eurot ette nähtud siis seitsmeks aastaks nii kaugele, nagu raportöör Rahvapartei fraktsioon ei läheks, aga komisjoni ettepanek läheb ka liiga kaugele, eriti kui mõtleme, et meil tuleb kärpida. ja eile rääkisime me just ühisest põllumajandusest, põllumajanduspoliitikast ja sellest, et meil tuleb kokku hoida. ja me leiame, et see kuuekümneprotsendiline tõus on liiga kõrge ja sellepärast tahaksime me komisjonilt teada saada, mil-, milline on see visioon siin taga, miks sellist tõusu välja pakutati. siin praegusel hetkel äh, talunikul vaja väga palju rääkida just äh, lindude elukeskkonna direktiivist ja nüüd äh, räägitakse siin, et kliimamuutused ei ole tõsi ja uus jääaeg seisab ees, aga teaduslikud andmed seda ei tõesta. inimtegevus ja CO2 heitmed on need, millega raportöör absoluutselt ei arvesta ja äh, see raport ei peaks absoluutselt vastu ka teaduslikule arutelule selles osas, mis põhjustab kliimamuutusi. sellepärast Rahvapartei fraktsioon leiab, et äh, raportöörile tuleb teha äh, muudatusettepanekuid äh, komisjoni ettepanek on põhimõtteliselt hea, aga seda on võimalik parandada ja ma arvan, et me peaksime rohkem arvestama talunike vajadustega. rahvapartei fraktsioon on kriitiline. Life'i programmiga ei ole arvestatud talunike vajadustega, eriti just karjakasvatajatega. meil on siin olnud juba probleeme Natura kahe tuhandega, mis samamoodi kaitseb ka loodust aga eh, samal ajal Saksamaa on käitunud täiesti teistmoodi ja me ei tohi lubada seda, et eh, ühes riigis tehakse üht ja teises teist. eriti kui tegemist on naaberriikidega. praegusel hetkel tundub, et räägitakse siin ainult projektide toetamistest ja teist sammast just kliimapoliitikat peaksid kasutama eh, liikmesriigid, see on küll täiesti õige, aga talunikud tegelevad maaharisede, harimisega ja maa harimine on see, millega on meil võimalik CO kahe heitmete vastu võidelda ja, ja maa harimisega tegelevad talunikud ja tõesti ähm, praegusel hetkel ei ole üldse tegeletud sellega, kui palju on võimalik mullast siduda CO kahe heitmeid ja me ei ole ka piisavalt talunikke kaitsnud, nii et tõesti, meil on vaja seda ettepanekut parandada selleks, et äh, keskkonnapoliitika ja talunikud ei oleks omavahel vastuolus. ja nüüd variraportöörid, äh, teil on kaks minutit kõneaega Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, Sie sind bei mir auch nachsichtig wie bei den. aitäh, esimees, ma loodan, et äh, lasete ka minul äh, natuke pikemalt rääkida, nagu seda tegid ka eelkõnelejad. sotsiaaldemokraadid ja rohelised äh, kahekümne esimesel juunil protesteerisid selle vastu, et härra Äkner saab live programmi kohta raporti kirjutada, kuid kahjuks konservatiivid jäid enamusse ja nüüd te näete, et meil oli õigus, kui loete seda raportit. ei saa olla võimalik, et inimtegevusega põhjustatud kliimamuutusi äh, mitte tunnistav inimene koostab sellise raporti, sest siis on tulemus täpselt selline, nagu ta on. isegi Briti ajalehed, ma toonitan, Briti ajalehed kirjutasid eile äh, selle kohta, millise õudse raporti on härra Agnew kokku kirjutanud. seal tsiteeritakse ka ühte teadlast, kes ütleb, et äh, sellise paleoklimaatilise jama peale ärkaks isegi dinosaurused üles ja kliimapoliitilised eesmärgid Euroopa Liidus on paika pandud ja kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse on ette nähtud, et viis koma äh, viiskümmend neli miljardit eurot kulutatakse erinevatele programmidele põllumajanduskomisjon on praegusel hetkel käest lasknud võimaluse tõsiseltvõetava arvamuse koostada ähm, sellepärast, et raportöör ütleb, et inimtegevusega kliimamuutusi ei põhjustata. inimtegevus mõjutab kliimat, CO kahe e, heitmed, tootmine mõjutab samamoodi kliimat ja sellepärast me peaksime äh, Äh, vähendab CO2 heitmeid, aga raportöör arvab, et seda ei ole vaja, just sellepärast tahab ta erinevad programmid kinni panna, ta tõesti soovib, et äh, äh, on teatud kliimamuutused, millega tuleb tegeleda, sellepärast et teisiti ei saa, aga samal ajal kliimamuutuste aeglustamist peab ta lolliks jamaks. kaks tuhat kolm koostasid kaks teadlast, astrofüüsik ja geoloog, uuringu ähm, äh, kus nad sedasama jama ajavad. Teil on täna sünnipäev, ma teen teile kingituse. Potsdamis on väga tunnustatud kliimamuutuste instituut ja sealsed klimatoloogid ja teadlased äh, teevad hoopis teistsuguse järelduse oma uuringus ja nende uuring ütleb, et teie esitletud uuringud on väga kahtlased äh, ja Potsdami kliimainstituut ütleb, et äh, nemad uurivad, äh, et teie räägite siin sajast miljonist aastast, aga meie räägime ainult põlvkondadest, kahest põlvkonnast enne meid ja kaks pärast meid. me räägime oma lastest ja lastelastest. me peame arvestama nende tulevikuga mulle tõesti meeldib, et me mõtleksime kaugemale kui meie ametiperiood, aga me ei tea täna, milline on maailm saja miljoni aasta pärast. ja paari sõnaga veel ka Life'i programmi enda kohta mul on väga hea meel et, et kuuekümne protsendi võrra tõsteti vahendeid nende programmide jaoks, muidugi võiks neid vahendeid olla veelgi rohkem, nii nagu keskkonnaorganisatsioonid on seda ka öelnud. kui Euroopa Liit soovib oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke saavutada, siis oleks meil vaja investada, investeerida sada seitsekümmend seitse miljardit igal aastal. Life'i programm, jah, kohe lõpetan Life'i programmi ei piirata kümne aastaga, nii et meil on võimalik tagada programmide jätkumine ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend seitse. meie arvates on see väga mõistlik. meie oma arvamuses ja ka muudatusettepanekutega üritame siis vähendada seda jama, mida meile siin täna ette eh, kanti ja see tagada siis, et Life programm oleks tõesti hea. Pani poseł przekroczyła pani cztery minuty, ale e, Te e, kõnelesite lausa neli minutit, e, ületasite ilmselgelt oma kõneaega, aga me ootame pikisilmi teie muudatusettepanekut. härra Vaits ja see, et härra Agnew ennast siin naeruväärseks teeb, on tema enda õigus. ta on saanud Euroopa Liidu kodanike hääled ja võib-olla järgmine kord need kodanikud mõtlevad natukene rohkem selle üle järele, keda nad valivad. aga et härra Agnew on nüüd sellises olukorras, et ta teeb kogu meie komisjoni naeruväärseks ja Euroopa Parlamendi töö samuti. Eh, siin on selged vastutajad. ma tahaksin meenutada, et härra Agnew valiti siin raportööriks, teda ei toetanud mitte ainult parempoolsed ja äärmusparempoolsed, vaid siin oli terve koalitsioon, siin oli ka Rahvapartei, kes neid toetas ja ka liberaalid äh, aitasid tal raportööriks saada. ja et, ähm, et siin on äh, täiesti vale see väide, et nad olid selleks kohustatud ühe sisemenetluse pärast ja Albert S. Ulrike Müller, teie nüüd oma seisukohtades peaksite vägagi konkreetselt distantseeruma sellest raportist ja sellest pseudoteaduslikust hookuspookusest ja kõikidest nendest vandenõuteooriatest. ma arvan, et meil võivad olla erinevad arvamused, me võime seda kõike ka tuliselt arutada, aga on teatud teaduslikke valdkondi, kus tõesti tulemusi erinevalt hinnatakse, kuid on ka teaduslikud valdkonnad, kus öeldakse täiesti selgelt ja sajad tuhanded teadlased on seda ka kinnitanud, et inimeste toodetud CO2 mõjutab kliimat ja tekitab kliimamuutusi. Need on teaduslikud faktid ja kui meie poliitikutena siin esindame Euroopa rahvast, ja ei kuula enam teadlasi, siis on meil suur probleem, see, ja see probleem tekib meie enda usaldusväärsusega. minu kogemused nii liberaalidega kui ka Rahvapartei saadikutega on see, et nad on alati vägagi avatud teaduslikele tulemustele ja tunnistavad neid ja sellepärast ma tõesti palun distantseeruge nüüd härra Agnew avaldustest. Pa, öö äh,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 meie komisjoni arvamus äh, hõlmab endast kindlasti ka muudatusettepanekuid ja teil, variraportööridel, on kõigil õigus neid esitada. kui neid enamus ka toetab, siis te saate nende abil arvamust kujundada. lugupeetud esimees, kallid kolleegid, te teate ju, kuidas see kõik näeb, et tavaliselt ajakirjandus meie komisjoni arvamuste vastu väga huvi ei tunne, sellepärast ma olin tõesti väga üllatunud, kui täna hommikul Austria raadios äh, kolleeg Vaits rääkis live'i programmist ja seda otse-eetris. palju õnne teile, härra Vaits, aga veel kord tahaksin teile selle tsitaadi ette lugeda. härra Vaits ütles nimelt, kui kui me hakkame teaduslike tulemuste vastu võitlema vandenõuteooriatega, siis äh, Euroopa Parlament häbimärgistab ennast ise. ma kirjutan sellele sajaprotsendiliselt alla, kallis kolleeg, sest tõesti, me võiksime ka tulevikus sellega arvestada siis, kui me räägime glüfosaadist, äh, kui vaatame, millisele äh, tulemusele jõudsid erinevad äh, Äh, ametit selle asemel, et mingit ideoloogiat siin järgida. ma arvan, et üks asi on tõesti väga tähtis, te kritiseerite meid sellepärast, et härra Agnew'l oli võimalik äh, koostada arvamus. me oleme siin kõik demokraadid. härra Agnew on valitud liige, ta on fraktsiooni liige, nii et tõesti oleks väga kahtlane, kui teie nüüd võtaksite talt ära õiguse koostada arvamus ja mina arvan, et meil on tõesti kõigil äh, Äh, võimalus sisuliselt seda arvamust muuta ja mõjutada. härra esimees, ma tahaksin veel kord oma variraportööri ähm, arvamuse ka ette lugeda, sest temal on ka õigus kaks minutit siin sõna võtta ja tema ütleb, et mm, meie, meil on väga ah,, variraportööriks on härra Federley ALDE fraktsioonil on hea meel komisjoni ettepaneku üle, me oleme sellega rahul, sellepärast et me usume, et LIFE-i programmiga on meil võimalik äh, täita tühimik äh, suurte teadusrahade ja tehnilise rakendamise vahel maapiirkondades. meil on väga hea meel selle üle, et vahendeid suurendati ja meil on väga hea meel, et on keskendutud just ähm, kliimasõbralikule energiale. Äh, raportööri kohta ütleb härra Federley, et me ei ole nõus sellega, et äh, me need erinevad välja pakatud kategooriad paneksime kokku, need kolm, ja praegune suvine põud näitas ka, et meil on vaja meetmeid kliimamuutustega kohanemiseks. meie, liberaalid, toetame Pariisi kokkulepet ja me teame, et meil on vaja planeet Maa puhtana üle anda äh, järgmisele põlvkonnale ja sellega me, seega me ei ole nõus arvamuse koostajaga ja me teeme ka vastavad muudatusettepanekud. nii, palun aidake mind ometi ja palun pidage oma üheminutilisest kõneajast kinni. härra Andrew. Euh, jah, suur tänu põhimõtteliselt on tavaliselt nii, et äh, õnnitletakse ja tänatakse raportööri ja see ja ka kogu fraktsiooni, seekord ei õnnitle, ei täna. nii see on. on tõsi, et ma olin koordinaat-, koordinaator, aga ma leian, et äh, raportöör on ennast äh, diskrediteerinud ja ta on diskrediteerinud tegelikult ka Euroopa Liitu, Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja ta õõnestab kogu Euroopa Liitu ma tahaksin, et siis, kui me hakkame ühist põllumajanduspoliitikat arutama, siis Keskkonnakomisjon on ju meie partneriks ja ma tahaksin, et me siis käituksime teisiti. aga praegu on muidugi küsimus, et kuidas suruda maha tunded, mis puudutavad Pariisi kliimalepingut, kestlikku äh, arengut ja kõike muud, võttes arvesse seda, mida me siit praegu loeme ma arvan, et siin on igasugune ähm, arengu puudumine, see, mida me näeme. ja, ja ma tahaksin öelda, et äh, see, mida me praegu näeme, on äh, täielik jama. kuidas äh, me saame selle raportiga üldse midagi teha? ma leian, et see isik, kes selle kirjutas, on ohtlik, kuid kahjuks ka väga tegus ja ta tulekski lahterdada lahtrisse, mille pealkiri on ohtlik. suur aitäh, lugupeetud esimees mina ei ole absoluutselt nõus härra David Agnew'ga ja sellega, et ta eitab äh, kliimamuutust, ma austan teda kui parlamendisaadikut, kuid ma olen täiesti vastu sellele, mida ta on öelnud ja seetõttu esitan ma oma pooltseid muudatusettepanekuid selleks, et äh, tasakaalustada seda, mida tema välja on öelnud. Äh, mm, see puudutab erinevaid muudatusettepanekuid neli, viis, kuus, üksteist ja nii edasi. mina olen äh, live eh, programmi töörühma liige ka ja ma leian, et see programm on tõesti väga oluline. ja väga oluline on tagada selle edu, eh, see aitab tagada ka Euroopa lisandväärtust. me rääkisime juba ka põuast kahjuks meie kolleeg ei äh, kiida heaks seda kuuekümne protsendist äh, äh, eelarve suurenemist LIFE programmile, mis on eelarves ette nähtud, see on väga oluline, sest et see on mm, programmi tuleviku osas tähtis. ja ma ütleksin veel paar sõna, kui te lubate. me ei ole kahe päeva jooksul praktiliselt äh, midagi teinud ja nüüd me püüame kolmekümne sekundi sisse kõike sisse panna, niisiis ma tõesti palun, et annaksite mulle lisaaega. ma äh, kiidan äh, otsust, mis tahab tagada projektide hea jaotuse, hea valiku. mul on ka hea meel selle üle, et programmi reegleid tahetakse lihtsustada, ähm, aga ma äh, kardan, et kasutatakse võib-olla liiga palju teise tasandi delegeeritud õigusakte ja ma kindlasti äh, esitan ka sellealaseid muudatusettepanekuid. kõnelejal puudub mikrofon. mikrofon on ma arvan, et nagu paljud meist teavad, eh, siis eh, minu kontoris on üks puupakk ning ma küsisin puupakult eh, täna hommikul mõned küsimused, küsisin, mis on kliimamuutus ning see puupakk ütles mulle ja ma kirjutasin selle üles, sellepärast ma arvasin, et see on oluline, et kliimamuutus, üleilmne soojenemine kujutab endast maapinna eh, temperatuuri suurenemist, eh, mis tuleneb fossiilkütuse kasutamisest ja inimtegevusest, mis vallandab eh, kasvuhoonegaase ja CO kahte atmosfääri ja siis ma küsisin puupaku käest, et kas kliimamuutus on tõene ja ta vastas mulle, et teadlased on üldiselt ühtsel seisukohal, see on tõesti tõene, tõeline, see leiab aset eh, ning see on eh, põhimõtteliselt eh, kindlasti põhjustatud inimtegevusest ja ma küsisin oma puupakult kolmanda ja viimase küsimuse millised on kliimamuutuse põhjused ja Puupakk ütles resoluutselt esmaseks kliimamuutuse põhjuseks on fossiilkütuste põletamine, söe ja nafta põletamine, mis eh, heidavad atmosfääri eh, kasvuhoonegaase, eriti just CO kahte, teised inimtegevusalad, eh, metsa mahavõtmine ning põllupidamine on ka faktorid siinkohal, ehk siis lõpetuseks tahaksin öelda, et kui rääkida kliimamuutustest, siis ma olen nõus puupakuga ja mitte UKIP-iga, aitäh! oi-oi-oi, pan poseł Hausling oi-oi-oi, härra Häusling järgmisena. jah, tõesti, olen nõus teie imestusega, aga tulen tagasi selle juurde, mida ütles proua Ulrike Müller. Te teete praegusel hetkel siin nii, nagu igaüks tuleb mingi tähtsa raportiga äh, me võime siin tõesti euroskeptikale muudkui anda ülesanded Euroopat üles ehitada. Teie ja Albert Tess olete praegu süüdi selles, et meie selle tähtsa raportiga teeme ennast täiesti naeruväärseks, kogu komisjoni. keskkonnakomisjoniga käis ta isegi veel läbirääkimisi pidav, kas asi võiks veel hullem olla? ei ja siis glüfosaadi arutelu ka siia sisse tuua, siis te tegelikult solvate kõiki tõsiseltvõetavaid inimesi, kes tegelevad glüfosaadiga ja panete nad härra Agniuga samasse patta. tõesti, see oli veel kirss tordi peal. aga kuulsin praegu ka Rahvapartei arvamust ja mind tõesti üllatas, et te olete väga paljudes punktides härra Agniuga samal arvamusel, et raha on liiga palju ja et seda tuleb vähendada. kas te olete siin mingid salajased liitlased? täna hommikul lugesin Albert Tessi veebilehekülge, aga ta ka ei varja seal, et ta le-, et ta leiab, et kliimamuutuste taga ei ole inimesed, ta on seal nimelt öelnud, et see nõndanimetatud kliimamuutus ja selle nõndanimetatud tagajärjed on üks suur paanika tekitamine. nii et tundub, et teil on rohkem ühiseid nimetajaid kui see, et siin äh, selle inimese raportööriks valisite, nii et nagu öeldud, me ei saa teha ähm, põllumajanduskomisjoniga enam mitte midagi teha, keegi ei võta meid enam tõsiselt, sest härra Agnew peab läbirääkimisi ja sellepärast ei peakski enam vastama sellele härra Agnew väga segasele ettekandele ja ta on Trumpiga ühes potis, äh, jäägugi sinna. meie peaksime rääkima Life'i programmist ja mõtlema selle peale, et kas me jääme selle vale raportööri juurde, meil on seda võimalik muuta ja ma arvan, et see oleks meile kõigile kasulik. härra Agnew. Teil on nüüd tõsiseltvõetav partner siin aruteludes, e, president Trump. aga nüüd saab sõna härra Dess aitäh, esimees. olen nõus sellega, mida Ulrike Müller ütles. ma arvan, et me peame lihtsalt tunnistama seda, et meil on raportöör, kes valiti ja me peame selle juurde jääma ja seda ei saa lihtsalt äh, vastavalt äh, mingile tujule muuta. juba pikk pikki aastaid võitlen selle eest, et me ressurssidega, et ressursse kasutaksime säästlikult, kuid ma ei ole nõus selle paanika tegemisega, jah, ja kui teil on puupakk kaasas, siis võib-olla, kes teab, võib-olla te olete konarlikul teel Austria kliimatoloogid selgitasid välja, et atmosfääris on, oli varem äh, kuus korda rohkem CO kahte heitmeid. Erik de Rode tuhande äh, üheksasaja kahekümne viiendal aastal äh, läks Meritsi saarele, mille ta nimetas Gröönimaaks, seal oli kaks tuhat aastat tagasi nisu kasvatatud kaheteistkümnendal sajandil oli nii soe, et Baierimaal äh, detsembrikuus äh, linnud pesitsesid ja veebruaris õitsesid lilled ja viimased kirsid valmisid. mis oli siis põhjus? tuhande kolmesaja neljakümne teisel aastal oli meil kõige suurem üleujutus, mis üldse on Saksamaal mõõdetatud ja keskajal Doonau oli väikene oja eh, ja sellepärast ehitati siis ka see kivist sild sinna, nii et tõesti, sotsiaaldemokraat räägib kolm korda kauem kui mina ja kolmekümnendal, kolmekümnenda, kolmekümneaastase sõjal oli väike jääaeg ja natukene aega tagasi teadlased ütlesid, ei vabandust, seitsmekümnendatel, kuuekümnendatel aastatel nägin, kui kogu maailmas teadlased ütlesid, et uus jääaeg on kohe-kohe algamas. kuhu see jääaeg siis jäi? ma olen tõesti väga ettevaatlik. Äh, äh, kui keegi ennast nimetab teadlaseks, äh, ma tõesti arvan, et äh, me peame ressursse kasutama säästlikult, aga Potsdami kliimainstituuti ma ei usu ja neid ise hakanud kliimatoloogia samamoodi mitte. härra Flanagan. Um, I, I think mankind ma arvan, et inimkonna mõju kliimamuutustele on tegelikult äh, ilmselge, aga äh, inimeste rumalaks nimetamine lihtsalt sellepärast, et äh, nad minuga ei nõustu, ei ole mõistetud, aga samas ma tahan, et inimesed nõustuksid minuga, sest minu laps, laste tulevik sõltub sellest, keelekasutus on väga oluline siinkohal, ma arvan, et me peame suurendama rahastust siin valdkonnas võib-olla isegi rohkem äh, kui ette on nähtud, aga põhimõtteliselt eh, me siiski eh, püüame eh, täita taskut, aga samal ajal harutame tasku põhja auku. me loome olukordi, kus Hispaanias olukorra, inimesed Hispaanias saavad müüa oma apelsinid USA-sse kaubanduslepete abil. aga kas keegi võiks mulle öelda, miks Äh, me ise, ise, ise õõnestame ennast. aitäh! suur aitäh, et te kõne eest kinni pidasite, härra Nikolson järgmiseks. suur aitäh, austatud esimees. mina tahaksin omalt poolt öelda, et kõigil on õigus oma arvamusele. ja demokraat ei saa olla ainult siis, kui see sulle sobib ja ma pean rohelistele sotsiaaldemokraatidele ütlema, kes eile koordinaatorites olid ja seadsid küsimuse alla Ühendkuningriigi saadikute äh, õiguse kuulamisel osaleda. Need on demokraadid, kes tahavad demokraatiat, äh, aga ainult sellist, äh, milline neile sobib ja sellist, mis vastab nende tõlgendusele demokraatiast. ja nemad peaksid tegelikult endalt küsima järgmist. siin me nüüd oleme mina äh, õnnitlesin täna härra Agnewt tema sünnipäeva puhul, äh, soovin talle veel palju tulevasi sünnipäevi ja kõike head, aga nagu ma ütlesin, siis kõigil on õigus oma arvamusele ja teie, nagu teiegi, härra esimees, olete öelnud, et niimoodi see komisjon siin töötabki. igal on, igal saadikul on ühesugune õigus esitada muudatusettepanekuid, muuta seda raportit, äh, arvamust mm, ja Äh, tagada see, et kuue-kaheksa nädala pärast hakkame me siin ka hääletama. Äh, see on viis, kuidas meie komisjon siin töötab, äh, see on kogu aeg niimoodi töötanud ja ma loodan, et see jätkub ka tulevikus. aga kui päris aus olla, siis mõlemad pooled või mõlemad leerid siin selles küsimuses on ekstreemsusteni läinud minu arvates. ja ma arvan, et see võib-olla on tingitud vanusest, aga ma olen jõudnud arusaamisele, et eh, me oleme kõik siin maamunal väga lühikest aega ja eh, me, me saime selle maailma oma esiisadelt ja me peame selle maailma andma oma järeltulijatele nii heas eh, olukorras kui vähegi võimalik ja ma arvan, et me peame seda tegema ja kui me õigesti otsustame, siis me suudame seda ka teha. suur aitäh, kolleeg Santos! suur aitäh, austatud esimees. ma tegelikult ei arvanud, et ma sõna saan. mis mind puudutab, siis see, mida härra Agnew ütles, on minu arvates lausa kuritegelik meie planeedi vastu. tegemist on hukule määratlusega ja tegelikult ta ju ütleb, et ei ole vaja tagasi keerata mingisuguseid projekt-, äh, protsesse, aga selle tegemiseks on meil vaja tegelikult äh, äh uusi võimalusi meil, me oleme püüdnud äh, planeedi äh, olukorda muuta inimtegevuse läbi ja me oleme näinud suuri muudatusi erinevatel ajajärkudel ja nüüd on esmakordselt kätte jõudnud aeg, kus me tunnistame, et inimtegevus, inimtsivilisatsioonid äh, mängivad siin oma rolli, teadlased ütlevad ka, et Mm, siin on kolm aspekti mängus, lämmastik, fosfor ja inimgeneetika. kliimamuutus ja maapõhised süsteemid ähm, on siin võtmesõnadeks, kui me ei pane uut süsteemi paika ja kui me äh, oma eesmärke paika ei pane, siis äh, me määrame oma planeedi hukule. proua Kadenbach, palun. jah, suur tänu ma arvan, et äh, härra Gnu ei üllatanud meist mitte kedagi. min-, üllatus oli siis, kui ta raportööriks valiti. jah, härra Tessi arvamust me teame, võib-olla ta on tõesti härra Tessi kandidaadiks, aga tegelikult ülejäänud Rahvapartei üllatas mind täpselt samamoodi nagu ka ALDE ja tõesti et keskkonnakomisjonis ALDE nüüd koostab raporti ja ma arvan, et meil on võimalik väga palju muuta siis keskkonnakomisjoni kaudu. mul on tõesti väga kahju, et see niimoodi juhtus, sellepärast et minu arvates põllumajanduskomisjon kliimamuutuste küsimustes mängib väga tähtsat rolli, sest põllumajandus on kliimamuutuste äh, tekitaja ja Life'i programmi kaudu on meil võimalik äh, seda natukene muuta ja me peame hoolitsema selle eest, et põllumajandus oleks selline, et ka tulevastel põlvedel on võimalik sellel planeedil elada ja seega on see meile suureks võimaluseks. Need äh, muudatusettepanekud, millest siin täna räägiti, need tuleb siis ka teha ja hea oleks see, kui järgmine kord härra Agnew taanduks raportööri kohalt, võtaks oma nimelt, nimeselt raportööri, raportit maha, sellepärast et see raport on täielikult muutunud. mul on e, hea meel kuulda, te töötate mõlemas komisjonis, see on meile ainult kasulik ja me ootame teiepoolseid muudatusettepanekuid. proovime kinnis suur aitäh, austatud esimees ja ma väga vabandan äh, raportööri ees, ma ei olnud ettekande äh, ajal saalis, aga tundub, et ma jäin väga paljust ilma aga mm, kui kliimamuutusest rääkida, siis siin äh, saalis on olukord väga kuumaks muutunud mina toetan äh, kogu hingest live programmi Iirimaal, äh, on äh, see palju kasu toonud väiketalunikele, kes on pidanud väga keerulisel maastikul loomi kasvatama ja tegelikult meil on probleem, kui rääkida ilmastikust, millega me tegelesime ka eelmises päevakorrapunktis, ja see on seotud ka sellega. Äh, äh, härra Agnew võib-olla ei jää siia väga pikaks parlamenti, aga äh, see raport ähm, või see arvamus on oluline ja enamus Ühendkuningriigi valitsusest leiab, et kliimamuutus on probleem. lisaks, kui vaadata toidusüsteemide piiratlust, siis ma arvan, et põllumajanduskomisjonis eh, me peame mõistma, et piir, piirangud tulevadki just keskkonnast ja loodusest, me näeme seda ja ma loodan, et eh, põllumajandus, ühise põllumajanduspoliitika reform võimaldab eh, ka neil talunikel kasu saada, kes siiani ei ole saanud, suur aitäh, et te naeratasite <laughs> minu poole, mitte ei kasutanud oma haamrit, aitäh, ma tean, et te tundsite kiusatust ja tõesti, ma naeratan äh, sest äh, te jäite väga paljust ilma, siin komisjonis oli äh, selle ettekande ajal ähm, üks väga haruldane hetk. ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. palun tehke väga lühidalt suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh, härra Agnew selle arvamuse eest äh, mis äh, tahab ära kaotada viited äh, Life'i programmis üleminekule puhtale mm, energiasüsteemile ja nii edasi. Teie olete öelnud, et CO2 heitmeid ei ole vaja leevendada, CO2 on teie arvates põllumajanduse suurimaks sõbraks, te ütlete ka, et Life programm peaks keskenduma just kohandumisele keskkonnaga, selleks et valmistuda järgmiseks minijääajaks, millest teadlased väidetavalt on rääkinud. komisjon leiab, et poliitika, õigus ja teadus tegelikult pooldavad seda, et äh, kliimamuutusi on vaja leevendada. Pariisis äh, oli tuhat üheksasada üheksakümmend seitse osapoolt, kes tulid kokku, et äh, leppida kokku, piirata temperatuuri tõus kahe kraadiga ja vähendada seda pooleteist kraadini tulevikus ja ma arvan, et poliitika on seda üleilmselt toetanud. selles kontekstis Euroopa Liit loomulikult on tulnud välja neljakümne protsendise eh, CO2 heitmete vähendusega aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja see eh, on eh, olnud osa meie lubadusest Pariisi kokkuleppe raames ning kõik seadusandlikud dokumendid selle eesmärgi täitmiseks on juba vastu võetud võetud, parlament on olnud kaasatud eh, heitmetega kauplemise süsteemi seadusandlusesse, sõidukeid puudutavasse seadusandlusesse, taastuvenergiaga ja energiatõhususega seotud seadusandlusesse ja mm, paljud neist eh, dokumentidest on juba jõustunud selleks, et seda neljakümne protsendist vähendust eh, ellu rakendada ja nagu me teame, siis LIFE programm on olnud viimastel aastatel väga edukas, kakskümmend viis aastat on see juba jõus olnud ja see on toonud endaga kaasa väga palju häid mõtteid ning see kindlasti paraneb ka tulevikus ja aitab äh, esile kerkida uutel tehnoloogiatel, et Euroopa saaks tõesti oma eesmärki täita ning äh, et oleks võimalik luua ka uusi töökohti, mida on väga vaja selleks, et eesmärke täita. mis puudutab äh, teadusvaldkonda, siis nii palju, kui mina asjadest aru saan, siis uue minijääaja kättejõudmine on küsitav Äh, ja teadlased on selle küsimuse alla seadnud, mis puudutab teadlasi, siis äh, rahvusvaheline kogukond usub, äh, et kliimamuutused on aset leidmas ja võib-olla enne, kui komisjon selle raporti üle hääletab, siis IPCC Äh, esitab oma arvamuse äh, kaheksandal oktoobril sel aastal, kus ta toob ära oma hiljutised ähm, avastused ja arvamused sellega seoses, mis kliimaga seonduvalt on toimumas ja mida saaks teha kliimamuutuse vastu võitlemiseks. komisjon äh, toetab endiselt LIFE ettepanekut meie usume, et keskkonnaküsimused ning kliima ja puhas energia käivad käsikäes, see programm on olnud edukas ja Äh, see kasutab äh, mm, oma piiratud eelarvet selleks, et meelitada ligi suuremaid äh, projekte, selleks et tagada tulevikuks edu, aitäh! aitäh, sõna saab härra Agnew. suur aitäh, härra esimees. mina arvan, et selle üheksa aasta jooksul, mil ma olen siin kojas töötanud, ei ole ma kunagi näinud, et raportööri tümitatakse igast suunast, ilmselt mina võidan siin auhinna rekordi ja olen selle üle ka väga uhke. ma arvan, et äh, igaüks peaks äh, saama võimaluse ja mina ka andsin selle võimaluse teile situatsioonist kaugeneda ja seda kaugemalt vaadata ma arvan, et enamik teist ei võta seda võimalust vastu, aga see arvamus, mille mina kirjutasin, on äh, ametlik, ametlik avaldus. see on teil olemas, see läheb ajaloo annaalidesse ja siis, kui ma olen väga vana, saan ma rõõmustada selle üle, et ma selle töö tegin, ma ei hakka ennast küll Galileoga võrdlema, sest tema jäi ikkagi lõpuks üksi. kui ütles, et päike ei tiirle ümber maa, vaid vastupidi. aga teile soovin edu nende muudatusettepanekutega, ma ei ole eriti kompromissialdis. ja ma tunnen, et ma olen selle komisjoni üles äratanud Äh, kõik on rohkem ärkvel kui kunagi varem, sest mitte kunagi ei ole ükski raport sellist huvi pakkunud. suur aitäh! aitäh ka teile! proua Schreier, üks minut. jah, minu konkreetne küsimus komisjonile oli see, et miks siia antakse rohkem raha ja mujal tuleb kokku hoida ma tõesti Rahvapartei fraktsioonis rääkisin sellest enne, kui tõstas, me peame sellest rääkima ja meil on vaja kas siis konkreetselt äh, paika panna ka see, kuidas talunikud neid vahendeid kasutavad ja tõesti, kolleegid, me peame tõesti siin tegema muudatusettepanekuid nii, et äh, saaks näidata, kuidas oleks võimalik kliimakokkuleppe eesmärke täita ja samal ajal nii, et ka talunikel oleks sellest kasu. tahtsin lihtsalt selle märkuse veel kord teha. Czekamy na pytania. Pani president Magines, pool minuti. ja nüüd ootame ka vastuseid, aga proua Magines, pool minutit. aitäh, aitäh, John, sulle veel kord. ma tean, et kui keegi on äh, raportöör, siis ta peab ikkagi olema kompromissialdis, ta peab arvestama ka teiste inimeste vaadetega. nii et ma loodan, et sa ütlesid äh, need sõnad lihtsalt niisama ja ei mõelnud neid tõsiselt, sest Euroopa Liidus jõutakse edasi ikkagi ainult kompromissialdis. aga muidugi, kui sa, kui võtta arvesse, et sa hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt, siis need sõnad sobivad sinu suhu väga hästi, aitäh. Proszę Państwa, e poprawkami możemy zmienić wszystko. daamid ja härrad. me saame kasutada menetlust, mille käigus on ette nähtud muudatusettepanekute esitamine ja niimoodi seda dokumenti muuta. loodetavasti see arvamus muudetud kujul ikkagi saab lõpuks parlamendis ka enamuse toetuse nii et me jääme ootama muudatusettepanekuid, selline on menetlus, selline on meie töökord. härra Anju, te näete, et olete saanud tõesti sünnipäevakingituse kätte, me äh, ka õnnitleme teid eraldi sel puhul, me rõõmustame teie pärast ja see, milliseks see arvamus kujuneb, see sõltub meist ja me teame seda. seega ma tänan teid veel kord ja tänan ka kõiki debatis osalejaid, meil oli väga huvitav. E, ma tänan härra Makafit sellepärast et tema päevakorrapunkt Matt Carthy't, sest tema päevakorrapunkt lükatakse edasi, arvestades, kui palju me oleme ajakavast maas järgmisele koosolekule ja meie liigume edasi üheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milles arutame Euroopa Liidu kosmoseprogrammi agentuuri loomist. siin on raportööriks proua Vautmans, kellele ma annan ka kohe sõna. aitäh härra esimees, kallid kolleegid, üritan hästi lühidalt teha, äh, sest muidu on see saal siin täiesti tühi. me räägime siin kosmoseprogrammist Euroopa jaoks ja kosmoseprogrammiga äh, tuleks kõik erinevad valdkonnad kokku võtta ja samamoodi tuleks luua investeerimisraamistik tuleviku jaoks, aga samal ajal peab see olema paindlik kuusteist miljardit eurot on kosmoseprogrammi jaoks ette nähtud selleks, et Galileo Copernicus, EGNOS ja SST-ga äh, seotud toimingud läbi viia. ja selle kohta on komisjon äh, siis ettepaneku teinud. me oleme komisjoni ettepanekuga nõus ja rahul siin üritatakse tõesti harmoniseerida kõiki erinevaid reegleid, mis puudutavad Euroopa kosmoseprogramme ja seega on meil võimalik parandada ka oma imidžit selles valdkonnas. mis nüüd puudutab aga ühist põllumajanduspoliitikat, sest me oleme siin äh, põllumajanduskomisjonis, siis siin üha rohkem kasutatakse maaseiret ja Kopernikuse programmiga on võimalik äh, tõesti põllumajandustegevust jälgida ja need andmed on tõesti suure lisandväärtusega. ma olen veendunud, et äh, me saame teha teatud ettepanekuid sellele äh, ettepanekule, meil on vaja rohkem vahendeid Kopernikusele, selleks et meil oleks võimalik äh, saavutada neid eesmärke ja just sellepärast ma olen teinud ka ettepaneku, et agrikomisjon teeks ettepaneku, et me kaks miljardit annaksime Kopernikuse programmile juurde see on ka tegelikult pikaajaliselt äh, tähtis selleks, et Kopernikuse programmiga oleks võimalik täita kõiki prioriteete, mis on paika pandud ähm, ja millega Euroopa Komisjon on ka nõus. Need kaks miljardit äh, on mõeldud selleks, et läbi viia nelja operatsiooni ja need operatsioonid on väga tähtsad äh, selleks, et erasektoril oleks võimalik ka äh, kohaneda selle uue olukorraga. me vaatame, millised on äh, probleemid, enne just rääkisime sellest, kliimamuutused, põud ja me peame tõesti üha rohkem ära tegema, meil peaks olema võimalik rohkem satelliidipiltide järgi vaadata, mis täpselt toimub ja just sellepärast ma tõesti palun kolleegidele, et te toetaksite seda kahte lisamiljardit eh, ja seda arvamust ja me oleme veel ka teised prioriteedid paika pannud ja kui te soovite, ma võin neid ka seletada ja kui teil on veel ettepanekuid, tehke neid veel ka. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on esmaspäeval, kolmandal septembril kell kolmteist null null. aitäh, härra Nekov. Благодаря, господин председател. Благодаря на своята колежка Хилдия Валтманс. Смятам, че становището... Aitäh! Ka proua Vautmansi, Vautmansile aitäh. Tegemist on väga hea arvamusega. See on hea alus edasiseks tööks. me teame ju, et põllumajanduses on mitmeid negatiivseid trende ning järjest vähemaks jääb neid, kes üldse julgevad põllumajanduses tegutsema hakata, sest tõkkeid ja takistusi on palju rohkem ning praegu räägime me sellisest tehnoloogiast ja sellistest uuendustest, mis aitaks nii haldusaparaati kui ka talunikke, muuhulgas tulevasi talunikke ma tahaksin, et arvamuses rõhutataks rohkem seda, kui oluline on kiire, tõhus ja usaldusväärne teabevahetus erinevate põllumajandusega tegelevate isikute ja asutuste vahel ja ma tervitan seda eelarves suurendamist kahekümne kaheksa protsendi võrra, aga võttes arvesse seda, mis Euroopa Liidus viimasel ajal juhtunud on, pean silmas kliima ja loodusega seonduvaid ilminguid siis minu meelest võiks see suurenemine olla isegi viiskümmend protsenti ja jõuda kaheksakümne tuhandeni ja kaheksakümne tuhande miljardini. sest äh, meil on, ähm, peaks olema piisavalt ambitsiooni. ma arvan ka seda, et me peaksime rohkem äh, seirama pinnase kvaliteeti. minu riik, Bulgaaria, tegeleb sellega see on ka osa looduskatastroofide ennetamisest ja ma arvan, et me peaksime järgima Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli viiskümmend menetlust, mis võimaldab pinnase kvaliteeti järg, jälgida ja vastavat infot ka vahetada. aitäh, härra Hausling, üks minut. ja, ja suur aitäh selle Äh, arvamuse eest, ma arvan, et tegemist on väga nagu olulise valdkonnaga, tegemist on tulevikutehnoloogiatega, mida me peame kindlasti edasi arendama, see on äh, väga oluline. ja äh, me oleme juba näinud, kui dramaatilised võivad maa peal arengud olla ning väga oluline on seirata keskkonda ning loomulikult äh, on seeläbi võimalik saada infot ka, mis oleks kasulik talunikele, aga teatud ootusi peab ikkagi vähendama, sellepärast et siin on muudatusettepanek üheksa, äh, mis peaks äh, olema seotud väetiste ja kahjurikaitsevahendite kasutamisega. me ei peaks suuri kontserne rikastama ähm, see võib-olla läheb natuke liiga kaugele, aga mm, talunikud peavad seda saama kasutada, aga me peame olema reaalsed, me peame vaatama, mida saab süsteemilt oodata ja mida mitte, me peame realistlikult lähenema sellele valdkonnale. ja siin on öeldud ka, et see toob kaasa selle, et me automaatselt vahendeid äh, kohe vähem hakkama kasutama, seda võib-olla mitte, aga me saame neid vahendeid kasutada mõistlikumalt, aitäh. sellega on kõnelejate nimekiri ammendatud ja sõna saab Euroopa Komisjoni esindaja, kuid siiski härra Flanagan. härra Flanagan enne ja siis Euroopa Komisjon. jah, mina tahan öelda ainult paar sõna satelliiditehnoloogia kohta, see on väga oluline aga mõnikord räägitakse sellest sellisel toonil, nagu lahendaks tehnoloogia kõik meie probleemid. ma arvan, et viimastel kuudel oleme tegelikult näinud, kui me sellest enne aru ei saanud, et on ka raskemaid probleeme, näiteks pinnase kvaliteet, põllukultuuride mitmekesistamine, monokultuuridest edasiliikumine ja nii edasi, tehnoloogia ei saa kõiki neid probleeme lahendada. ta võib hõlbustada nende lahendamist kuid osaliselt on tehnoloogiaga põhjustanud need probleemid, mis meil praegu on. aitäh, sõna saab Euroopa Komisjoni esindaja. suur tänu teile. aitäh, et sõna annate. niisiis, kosmosestrateegia, mis tuli välja aastal kaks tuhat kuusteist, annab meile põhimõtted, kuidas kosmosesektor peaks töötama kuidas me saame kosmosest kõige rohkem kasu, kuidas seda kasu ammutab ühiskond ning see uus agentuur, mida me praegu arutame, on veel üks samm kosmosestrateegias. meie eesmärk on lihtsustada olemasolevat õigusloomet, kogudes kokku eelnevad äh, programmid Kopernikuse äh, ja kõik teised ning ka Prahas asuva agentuuri. samuti tuleb töötada kosmosealase teadlikkusega ja lisada siis see üks uus algatus meie eesmärk koosneb kolmest osast. kõigepealt jätkuvus, see tähendab seda, et tuleb investeerida olemasolevatesse algatustesse. Galileo ja Copernicus on olemas ja need peavad ka töötama. teiseks evolutsioon või edasiarendamine. me rääkisime siin täna kliimamuutustest, kuid oleme rääkinud ka põllumajandusest, metsade kadumisest, julgeolekust, kaitsetaktikast, kõik need asjad on seotud ka meie strateegiaga ja kolmandaks, uus reaalsus. me peame kasutama uusi lahendusi ja ka uusi tehnoloogilisi lahendusi oma probleemide lahendamiseks. kosmos ja põllumajandus paistavad olevat ähm, täiesti eraldiseisvad asjad, kuid tegelikult on kosmoserakendusi võimalik kasutada ka põllumajanduse hüvanguks. seetõttu tervitab komisjon äh, põllumajanduskomisjoni uut arvamust ähm, Eh, kosmoseprogrammi kohta, eriti võttes arvesse, kui olulised on EGNOS ja Copernicus ja millist kasu nad võivad tuua kestlikule põllumajandusele. Euroopa Komisjonil on hea meel näha, et tekstis räägitakse põllumajandussektori paremast seiramisest ning EGNOS-i ja Copernicuse paremast kasutamisest põllumajandustavade toetamiseks, keskkonna kaitsmiseks ja eh, tootlikkuse alalhoidmiseks. nagu proua Vautmans õigesti ütles oma sissejuhatuses, võib Kopernikus kaasa aidata mm, põllumajandussektori paremaks muutmisel. näiteks vee puhtus, bioloogilise mitmekesisuse mm, kaitsmine, ühtse põllumajanduspoliitika eesmärgid ja palju muud. täppispõllumajandus kui seda nii võib nimetada, ongi ju välja töötatud äh, tänu kosmosetehnoloogiale ja siin on meile kasulikud ka Egnos ja Copernicus. Euroopa Komisjon märgib ära ka raportööri ettepaneku Copernicuse eelarve kahe, eelarvet kahe miljardi võrra suurendada. kindlasti on need äh, läbirääkimised väga keerulised, äh, aga arvan, et see debatt suundub mitmeaastase finantsraamistiku debati alla. suur aitäh teile selle sõnavõtu eest ning nüüd saab sõna raportöör aitäh, aitäh ka komisjonile, et äh, vastus oli positiivne meie ettepanekule. ja tõesti, kuulasin ära komisjonide ettepanekud ja vaatan läbi ka muudatusettepanekud ja siis liigume edasi, aitäh. suur tänu teile ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmandal septembril tegemist on väga olulise valdkonnaga, sest kosmoseprogramm ja tehnoloogia on olulised praegu ja veel olulisemad tulevikus. seetõttu peame me võimalikult hästi ära kasutama olemasolevat tehnoloogiat, et paremini riske hallata ja tõhustada tootmisprotsesse. sellega on päevakorrapunkti arutelu ammendatud ja me läheme edasi härra Puuda punkti juurde ehk päevakorrapunkti juurde number kakskümmend ja sõna saab raportöör. päevakorrapunkt number kakskümmend, ühissätete määrus ja nii edasi, palun. suur aitäh, härra esimees, ma proovin teha lühidalt minu arvates on siin kõik selge. me räägime Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepanekust, millega muudetakse määrust tuhat kolmsada kolm aastast kaks tuhat kolmteist, millega reguleeritakse Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja teisi fonde ning ma tahaksin kohe alguses öelda, et äh, seda uut määrust hakatakse rakendama perioodile kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kuid mitte järgmisele mitmeaastasele finantsraamistiku perioodile. ma tahtsin seda täpsustada sellepärast, et siin on olnud vääritimõistmisi. nagu ma selgitasin oma märgukirjas, tahab Euroopa Komisjon ümber suunata kuus protsenti olemasolevatest vahenditest Euroopa Sotsiaalfondis, Euroopa Regionaalarengu Fondis, kalastu, ka kalarahastus ja see kuus protsenti tahate, tahetakse ümber suunata nii, et seda saaks kasutada tõukereformideks. praegune ühissätete määrus ütleb, et äh, seda summat, millest me räägime, saab kasutada ainult äh, kindlateks ähm, vahenditeks. kuid komisjon ütleb, et artiklid kakskümmend kaks äh, üks A, kakskümmend kaks kaheksa ning kakskümmend kolm A, mis sätestavad menetluskorra ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks, et neid äh, artikleid tuleb muuta selleks, et äh, vastavat summat oleks vaja, oleks võimalik kasutada ka strukturaalsete või struktuurireformide läbiviimiseks. ja ma tahaksin omalt poolt äh, rõhutada, et Euroopa Parlament alguses ei toetanud tulemusreservi kasutusele võtmist ühissätete määruse eest vastutab Regionaalasjade Komisjon ning seal otsustati, et tulemusreservi raha tuleks kulutada ühtekuuluvustoodetele ja seda ei tohiks ümber suunata struktuurireformide läbiviimiseks. ma tahaksin siinkohal veel äh, rõhutada, mis on oluline. me ei ole vastu, me ei ole vastu struktuurireformidele, need on kahtlemata olulised, aga antud juhul äh, peaksid kohalikud omavalitsused ja sidusrühmad ikkagi saama arvestada selle kuue protsendiga, mis on ette nähtud äh, esialgu tulemusreservi, sest selle kuue protsendi abil saavad nad rahastada projekte, mm, mille planeerimisel juba arvestati selle rahaga. kui seda raha kasutatakse teisiti, siis mõjutakse negatiivselt nii põllumajandust kui äh, maaelu arengut ma olen rääkinud härra Lamberti, proua Konstante Kreediga Regionaalasjade komisjonist ja teiste kolleegidega ning me otsustasime, et komisjoni ettepanek tuleb tagasi lükata, aitäh. suur aitäh teile, sõna saab härra Viegas. E, on selge et me räägime siin ettepanekust, mis on justkui surnult sündinud. see on ettepanek, millel ei olnud äh, mitte mingit lootust läbi minna ei regionaalasjade komisjonis ega regioonide komitees. kohe alguses, kui see ettepanek esitati, öeldi väga selgelt, et see lükatakse kindlasti tagasi. me kuulasime hoolikalt raportööri sõnavõttu ja me arvame, et me peaksime igal juhul seisma vastu sellele võimalusele, et raha hakatakse ära võtma äh, kuskilt mujalt äh, kui struktuurifondide alt ja suunama neid struktuurireformidesse ja seda ütles Regionaalasjade Komisjon ka kohe alguses. aitäh, kas on veel sõnasoove, näib, et mitte siis äh, saab sõna Euroopa Komisjon, palun. lühidalt. aitäh, härra esimees. ma kasutan juhust ja väljendan oma kahetsust meie arvame, et see arvamus, mida tutvustati, jätab kahe silma vahele väga paljud võimalused, mis mitmele liikmesriigile võiksid avaneda just nimelt struktuurireformide näol, sest struktuurireformid on seotud üldise majandushaldusega ning ka ühtekuuluvuspoliitika rakendamise õnnestumisega. ma tahaksin kõigepealt väga selgelt rõhutada, et see ettepanek ei mõjuta mitte kuidagi maaelu arengu rahastamist siin räägitakse ju ainult Regionaalarengu Fondist, Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist ning ma arvan, et arvamuse ettepanekus on sõnastatud üks lause selliselt, et seal püütakse jätta, jätta mulje, et mõjutatud on ka maaelu rahastamine, kuid tegelikult see nii ei ole. teiseks tahaksin ma raportöörile ja teistele kõnelejatele öelda, et Euroopa Komisjon on ette näinud mitmed turvaklauslid kuritarvituste vältimiseks. see võimalus oleks valik, see oleks kohustuslik ning liikmesriigid, kes tahaksid seda valikut kasutada, peaksid esmalt ka lubama, et nad kasutavad tulemusreserve, reservist võetavat raha ainult kindlalt ette nähtud programmide jaoks teisisõnu ei ole võimalik, et liikmesriik ühepoolselt otsustaks, et ta võtab mingilt programmilt või regioonilt toetuse ära sest see raha on ju programmide siseselt juba ette nähtud. see, mida meie selle ettepanekuga teha tahame, on see, et liikmesriikidele tuleks anda võimalus tulemusreservist raha eraldada struktuurireformide jaoks, aga seda ainult siis, kui sellest on kasu. on kahetsusväärne, kui ongi mõni liikmesriik, kes tahab seda teha, kuid ei saa struktuurireforme läbi viia sest tal ei ole võimalik tulemusreservi raha kasutada. ma näen, et näiteks Portugal on juba huvi üles näidanud. Portugal on huvitatud tulemusreservi raha kasutamisest struktuurireformide heaks ja juhul, kui määrust ei ole võimalik muuta nii, et Portugal seda teha saaks, siis ei saa Portugal ega teised tema taolised riigid seda võimalust kasutada. peale selle tahtsime me oma ettepanekuga läbi viia ka esimese katse, mille abil testida seda, mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Te ju teate, et Euroopa Komisjon esitab selle ettepaneku osana struktuurireformide paketist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja see praegu kestev periood oleks meile andnud mingid suunised perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. aitäh teile! aitäh ka teile, härra Puda. suur tänu. paistab, et kellelgi on kodutöö tegemata, aga minul on see igatahes tehtud. selle määruse pealkiri ise ütleb ju väga selgelt, et kasutatakse ka Euroopa Maaelu Arengu Fondi aga peale selle tahaksin ma ikkagi öelda, et need investeeringud on jätkuvad investeeringud ja nendes investeeringutes on juba arvestatud tulemusreservi rahaga. kui see raha nüüd ära võtta ja suunata see mujale, siis eh, mõjutatakse sellega negatiivselt juba käimasolevaid projekte. sellepärast ma ju sellest räägingi. lisaks on ka Euroopa fonde, mille raha saab kasutada kriiside ohjamiseks ja varaseks sekkumiseks kuid äh, sealset raha ei kasutatud. me ei hakka ju nüüd äh, võistlema selles, äh, et kes soovib liikmesriikidele rohkem head, me kõik tahame, et liikmesriikidel läheks hästi, aga omalt poolt rõhutan ma seda, et see määrus võib kahjustada käimasolevaid projekte, aitäh. aitäh muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell üks, kolmteist null null. sellega me lõpetame päevakorrapunkti käsitlemise. täname ka Euroopa Komisjoni ja härra Flanagan. aitäh, väga lühike küsimus nende ettekannete kohta, mille Euroopa Komisjoni esindajad täna hommikul pidasid. millal me saaksime need ettekanded? väga tore oleks olnud saada need enne, kui need peeti, aga seda ilmselt kunagi ei juhtu Agri veebilehel on kirjas, et täna need ettekanded peeti, kuid ettekannete endi teksti või slaide ei ole ja sellepärast ma küsingi, on inimesi, kes neid näha tahaksid, millal seda saab? Tak, pan mówi o prezentacjach pana e, dyrektora, tak? Tych pierwszych dwóch prezentacjach. Kas te räägite nendest kahest ettekandest, mis peeti hommikul põllumajanduse peadirektoraadi poolt? jah Need tehakse varsti kättesaadavaks võimalikult kiiresti. nüüd siis päevakorrapunkt kakskümmend üks, agrikoordinaatorite soovituste heakskiitmine. siin on vajalik üks lisaselgitus. nimelt mina pooldasin seda, et väiksematel fraktsioonidel oleks parem ligipääs raportitele. vabandust, ütleb kõneleja. mitte raportitele, aga et neil oleks parem võimalus omalt poolt äh, nimetada eksperte kuulamistele. Äh, teisisõnu, ma tahtsin, et väiksematel fraktsioonidel oleks õigus nimetada oma ekspert kui toimub kuulamine. lisaks sellele peaks ekspertide hulgas olema rohkem naisi, see oli minu isiklik taotlus. ma püüan teha, mida võimalik et ekspertide hulgas oleks rohkem naisi. koordinaatorid ei teinud siinkohal mingisugust ametlikku otsust, aga ma tahtsin sellest rääkida, sest ma pean oluliseks eh, soolist tasakaalu ka ekspertide hulgas ja tulevikus töötan selle nimel, proua Aguilera, palun. aitäh, ma arvan, et see on tõesti oluline. ma tahaksin rääkida ka muudest küsimustest, kuid ma nõustun sellega, mida te ütlesite. erinevate fraktsioonide ettepanekud peavad hõlmama nii mehi kui naisi. tihti on väga keeruline sellist sobivat tasakaalu leida. ma viitan koordinaatorite kokkuleppele ÜPP kuulamise osas. muidugi ei ole ükski regioon ilusam kui minu oma aga praegu on nii, et ühise põllumajanduspoliitika kuulamise puhul tuleb kaks isikut ühest ja samast piirkonnast. kui selles on juba kokku lepitud, siis hea küll, aga tegelikult ei pea ma seda sobivaks. arvestades, et äh, ühist põllumajanduspoliitikat hakatakse reformima ja iga riigi põllumajandusmudel on nagunii väga erinev, siis oleks äh, tulnud neid riike, liikmesriike ka paremini esindada meil ei peaks olema kahte isikut Saksamaalt või Baierimaalt parem oleks olnud ja võib-olla on ikka veel võimalik seda muuta, parem oleks olnud riikide suurem esindatus. ja ma ei räägi siinkohal ainult Hispaaniast. ma lihtsalt arvan, et peaks valitsema tasakaal, sest kaks inimest ühest ja samast regioonist ei anna meile vajalikku äh, paindlikkust ja mitmekesisust kui selles on juba kokku lepitud, hea küll, aga võib-olla tuleks see kokkulepe üle vaadata. muidugi ei taha ma hakata õõnestama nende inimeste jalgealust, kes on juba otsused vastu võtnud aga mulle tundub, et siinkohal oleks ikkagi vajalik suurem mitmekesisus. proua Mäkines, aitäh, ma arvan, et äh, minu kolleeg äh, esitas väga õiged tähelepanekud, mis puudutasid nii soolist kui regionaalset äh, esindatust. ma toetan tema sõnavõttu, kuid aktsepteerin ka juba tehtud otsuseid, aitäh. härra Tess. aitäh, esimees. raportööriks on kolleeg Heranza Hispaaniast ja ta pakkus välja Hispaania teadlase, kes aga viimasel hetkel ütles ära, meie pakkusime välja Joosep Fidleri, ta on suurte kogemustega ja ma arvan, et ta arvestab ka äh, lõunapoolsete riikide huvidega. kallis kolleeg Aguilera, Joosep Midler on Paolo de Castro suur sõber, nad tunnevad üksteist juba pikalt ja ma arvan, et tegemist oleks väga huvitava panusega meil on olnud kuulamisi, kus kõige suurem liikmesriik ei olnud ekspertidega esindatud, ma tõesti äh, toetan seda lähenemist, aga ma arvan, et seekord peaksime jääma selle otsuse juurde, tegemist on Rahvapartei sisese otsusega ja ma tõesti palun seda aktsepteerida. kolleeg Aguilera. ma ei tea, kas eelkõnelejatel on õigus ma ei tea, kas neid otsuseid oleks saanud teha kiiremini. ma pean silmas samuti ÜPP reformi teemalist kuulamist. ma ei soovi kuidagi solvata inimesi, kes otsuseid juba tegid. aga võib-olla me saaksime ikkagi teha uue ettepaneku, kus oleks sees ka ähm, naine teisest liikmesriigist, ma ei pea silmas kindlasti Hispaaniat, aga mõnest teisest liikmesriigist. me saaksime esitada siis uue ettepaneku. siin ei ole ju tegelikult mingit probleemi. ma lihtsalt arvan, et me saaksime töötada ka paremini kui praegu. härra Flanagan, mina arvan, et see on mõistlik ettepanek ja olen samuti nõus. Proszę Państwa, tak. Decyzjeśmy podjęli na szczeblu koordynatorów. niisiis otsus on vastu võetud. koordinaatorid on otsuse teinud ja ma tahaksin ka tagada, et eksperdid tulevad nii vanadest kui uutest liikmesriikidest, et on ka põhja-lõuna vaheline tasakaal ja nii edasi. et oleks ka naisi proua Herens Garcia, kes on raportöör, töötab sellega, kuid nagu ma ütlesin, on äh, otsus juba tehtud ja kõiki on juba informeeritud ja seega oleks küllaltki kummaline hakata nüüd kõike muutma peale selle, seda otsustavad muuta ju ainult koordinaatorid seetõttu, kui see, mida te ütlete, on tõsi, eh, kui see on ka kõigi ühine soov, siis me lähtume sellest tulevikus. tulevikus me pöörame rohkem tähelepanu sellise tasakaalu saavutamisele. praegu aga tänan teid. ma räägin neist teemadest ju ka ise väga palju, te olete sellega kindlasti nõus. ja koordinaatorid võivad seda kinnitada kui te olete nõus, siis me võiksime seekord ikkagi jätta asjad nii, nagu nad on ja sellega päevakorrapunkti lõpetada. aga sellest hoolimata me võtame need soovitused, mis saalis kõlasid, arvesse ja tulevikus peaksime olema tähelepanelikumad ja paremini rakendama tasakaalu saavutamise reegleid, mis võib-olla on esmapilgul ilmselged, kuid mida alati eh, kahjuks ikkagi praktikasse ei rakendata tänan teid. tänan teid selle töö eest, mida te olete kaks päeva teinud, esimees tänab lahkelt ka tõlke. soovin teile kaunist päeva jätku ja äh, turvalist kojusõitu. me kohtume järgmisel korral